So dear colleagues, I think we should start. kallid kolleegid, alustagem. Und ab jetzt werde ich Deutsch sprechen. ma räägin edasi saksa keelt. In... ja enne kui me läheme päevakorra juurde, on meie tõlkidel palve, nad palusid aega selleks, et äh, nad saaksid teha väikese teate ja ma arvan, et me peaksime neile selle aja andma, sest nad teevad väga väärtuslikku tööd, nii et tõlgid, teil on sõna, ütleb esimees ja tõlgid teatavad, et kahjuks lahendamata töövõitluse tõttu tõlkide töötingimuste üle parlamendi administratsiooniga on ohtu sattunud suulise tõlke kvaliteet Euroopa Parlamendis. ja selle töövaidluse tõttu tõlgid lõpetavad töö täpselt kell pool üks, nii nagu päevakorras kirjas ja tõlgid vabandavad ebameeldivuste pärast ja esimees otsib õiget tõlkekanalit. ja, suur tänu, ka tõlgid tänavad. aitäh selle info eest, me loodame väga et varsti leitakse lahendus tõlkide ja parlamendi administratsiooni vahel ma juba ütlesin, et äh, tõlgid teevad siin väärtuslikku tööd, millest meie loobuda ei saa, nad teavad ka, et me hindame nende tööd väga ja ilma tõlkideta me väga kaugele siin Euroopa Parlamendis ei jõuaks, nii et suur-suur tänu teile. ja edu järgnevates läbirääkimiste voorudes. nüüd läheme aga päevakorra juurde kõigepealt päevakorra kinnitamine. kas me võime päevakorra kinnitada sellisel kujul, nagu see meile on esitatud? ma siin äh, pretensioone ei näe, seega on päevakord kinnitatud. järgmiseks koosolekute protokollide kinnitamine. kahekümne viienda aprilli koosoleku protokoll on teile edastatud. kas teil on selle kohta märkuseid? ei ole sellepärast teen nüüd ettepaneku, et kinnitame protokolli, kui ei esitata presi-, pretensioone selle koosoleku jooksul. edasi juhataja teadaanded. täna on meil tõlge ette nähtud järgmistesse keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, poola, sloveenia, bulgeeria ja rumeenia keelde. meenutan teile, et Äh, koosolekud kantakse üle ka internetis. nüüd kuueteistkümnenda mai koordinaatorite koosoleku otsuste kinnitamine. annan teile teada, et kuueteistkümnenda mai koordinaatorite otsused, mis seitsmeteistkümnendal mail saadeti kõikidele komisjoni liikmetele, on ametlikult kinnitatud, kuna kahekümne teise maini, mil oli tähtaeg, mingeid pretensioone meile ei edastatud. ning kallid kolleegid, lubage mul teha veel ühe märkuse. me oleme komisjon, mis vastutab kultuuri ja hariduse eest ja ma räägin nüüd ühest kunsti ja kultuuri vormist kahekümne seitsmendal äh, novembril tuhat üheksasada üheksateist Kurtu Holski ütles, et kunst peabki liialdama, ta peab puhuma tegelikkuse üles. mida kõike võib satiir siis veel teha? minu arvates on täiesti uskumatu see, et Poola telekanal TVP nüüd sada aastat hiljem on täiesti teistsugusel seisukohal ja Claudia Yashira Youtube'i satiirik autoriõiguste rikkumiste pärast äh, kaevati kohtusse selle pärast, sellepärast, et ametivõimudele tema äh, internetis tehtud satiir oli liiga terav ning ta võib nüüd sattuda kaheks aastaks vanglasse. me peame muretsema, sellepärast et üks satiirikut satiirikutest ütles, et isegi kommunismi ajal ei veetud mind ei kohtu ega peaprokuröri ette. viimased arengud Poolas näitavad, kuidas Poola valitsus ja Poola ametivõimud ning avalik-õiguslik ringhääling käitub satiiriga ja ma leian, et seda võib ja peab ka avalikult kritiseerima, mida ma ka praegu teen sakslasena, eurooplasena leian ma, et minu kohustus on seda teha, sellepärast et meie jaoks on Poola väga tähtis riik, samamoodi äh, olin kriitiline siis, kui äh, satiiri vastu võitlesid ka Saksa ja Türgi valitsused ja minu arvates juhtum Poolas ei erine absoluutselt sellest, mis meil oli Saksamaal ja Türgiga ja ma kutsun üles nüüd äh, nii kolleege kui ka äh, Äh, Euroopa Ringhäälingu Liitu olema solidaarne satiirikutega, sest äh, isegi kui poliitika üle naermine ohtlikuks muutub, siis muutub see kõik äh, ja kogu elu ohtlikuks, nagu ütles ka Kurt Tuholski. Läheme nüüd hääletuse juurde, meil on siin kaks arvamust. ma teen ettepaneku, et alustame kohe hääletusega. kõigepealt on meil siin kultuurivarade impordi importi puudutav arvamus, kolleeg Santiago Fissas äh, koostas selle arvamuse, et ma ei näe teda praegu siin saalis, sellepärast ma ei saa ka temalt küsida, kas ta soovib veel sõna saada. me saime kakssada kuuskümmend seitse muudatusettepanekut ning raportöör töötas nendest välja seitseteist kompromissettepanekut. ning lähemegi nüüd kohe siis hääletuse juurde ning kõigepealt äh, kompromissettepanek, vabandust, muudatusettepanek kaheksakümmend üks oi, vabandust, tegemist on kõigest keelelise muudatusega, seega kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus on tagasi võetud, kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaks, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolm, sada neli ja sada viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks sada üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksa võeti tagasi, sada kümme, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaksteist võeti tagasi, sada neliteist, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viisteist on suuli, vabandust, keeleline muudatusettepanek, sada seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuusteist on tagasi võetud, kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaks kes poolt, sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks on tagasi võetud. sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli ka, kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa on tagasi võetud, suuline muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks sada viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist ja sada kuuskümmend kaks, kontrollime, soovin kontrollida, ütleb Liisa. sada kuuskümmend üks, kontrollime, hääletus algas hääletus lõpeb. kolmteist kümne vastu vastu võetud. vabandust, ma ei pannud seda nii täpselt tähele. kaheksateist ja sada kuuskümmend kaks. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend neli on tagasi võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi üheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend üks. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. Sorry, one, one ninety. Ah, vabandust, sada, jah, sada üheksakümmend kolm langeb ära, nii et sada üheksakümmend kaks, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse on tagasi võetud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa ja kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi suuline muudatusettepanek kolm poolt, vastu era, erapooletu vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletu. veel kord, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kuusteist ja kakssada seitseteist üheskoos, kes poolt, vastu. kontrollime hääletus algas. hääletus lõppes. neliteist üheteistkümne vastu vastu võetud. edasi kolmkümmend viis, paar lehekülge edasi, kui ma siin sellest nüüd õigesti aru saan. kolmkümmend viis, kas kõik leidsid, kolmekümne viie kolmkümmend viis, kes poolt, vastu. veel kord, kolmkümmend viis, lehekülg seitseteist, vähemalt minu nimekirjas. kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et äh, tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus algas. Geschlossen mit 15 zu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 üks on tagasi võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime. nelikümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes üksteist äh, poolt, neliteist vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. neliteist poolt, üksteist vastu, vastu võetud järgmiseks kompromissettepanek kolmteist, kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd arvamuse projekt muudetud kujul, lõpphääletus, hääletus on nimeline ja algas. hääletus lõppes kakskümmend üks poolt, kolm vastu, üks erapooletu, suure häälteenamusega vastu võetud. palju õnne raportöörile. andke siis õnnesoovid talle edasi, palun. järgmiseks. tegemist on arvamuse eelnõuga, mis puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet ja mandaati kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Morten Lokkegaard oli meie raportöör, kas soovite midagi öelda? jah? muudatusettepanek kakskümmend seitse võeti tagasi. aitäh selle eest ja nüüd asume kohe hääletama muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek seitse, poolt, seitse, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. Muu-, suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse on tagasi võetud. kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. hästi soovite kontrollida teist osa? kontrollime. kakskümmend kaheksa, teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes. neliteist poolt, üheksa vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu kontrollime. kolmkümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. üksteist poolt, kaksteist vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tundub, et sama häälte enamusega tagasi lükatud, aga kontrollime. kolmkümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. üheksa kaheteistkümne vastu tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi lõpphääletus. nimeliselt muudetud kujul hääletus algas. Geschlossen mit 19 Ja-Stimmen hääletus on läbi, üheksateist poolt, keegi pole vastu, neli erapooletut, seega vastu võetud. Äh, palju õnne raportöörile ja palju edu järgnevatel läbirääkimistel. edasi oleme nüüd hääletustega ühele poole saanud ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number kuus, tegemist on siis arvamuse eelnõuga, eelnõuga, mis käsitleb euroala tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat. raportööriks on kolleeg Šuntis, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kaksteist juuni kell üksteist ja hääletus toimub üheteistkümnendal juulil siin komisjonis. ma annaksin nüüd hea meelega sõna kolleeg Šuntisele, viis minutit on teil sissejuhatuseks, palun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 aga igal juhul aitäh, head kolleegid ja lugupeetud esimees. tegemist on arvamusega, mis mulle on määratud ja mis iseenesest on väga oluline euroala liikmetele nende heaoluga seoses me peame vaatama, kuidas Majandus- ja Rahaliit mõjutab haridust, tööhõivet Euroopa Liidus. emu rakendamine on äh, kahetsusväärselt äh, erisusi ja lõhesid suurendanud liikmesriikide vahel, see lõhe, mis on rikka põhja ja vaese lõuna vahel. sotsiaalmajanduslikud poliitikad, mis vajavad kohandamist selleks, et äh, vastata konkreetsete inimeste vajadustele liikmesriikide eelarved vajavad komisjoni heakskiitu, kes äh, põhilähenemised äh, paika paneb äh, hariduse ja koolitusvaldkonnas. minu arvates on see leebelt öeldes ähm, viga majandusjuhtimises ja seda me oleme näinud viimasel aastakümnel, et see ei toimi. sellepärast, et haridus ja sotsiaalpoliitika on liikmesriikidel olulisel määral kahju saanud. kärpemeetmed, mida enamustes liikmesriikides on äh, rakendatud ning euro kaitsmine on toonud kaasa kulutuste vähendamise tööhõivepoliitikas, tervishoius, sotsiaalkaitse, hariduse ja muudes valdkondades. tulemuseks on äh, poliitika kombinatsioon, mis mitmetes liikmesriikides on hariduspoliitikas toonud äh, vähe, väiksemad investeeringud ning marginaliseeritud kodanike arv on suurenenud, äh, ajude äravool, inimesed lahkuvad oma koduriikidest, eriti lõunapoolsetes riikides lisaks sellele oleme näinud, et inimesi koolitatakse selleks, et tööturule äh, sobituda, selle asemel, et intellektuaalsel tasandil õitsele puhkeda. oma arvamuses soovin ma äh, haridus- ja koolitusvaldkonna eelarve suurendamist, soovitan võrdset lähenemist hariduses. elukestev õpe on oluline. on vaja tagada see, et haridus äh, väljaõppeoskused on suunatud inimeste isikuarenguks, selle asemel, et lihtsalt kohanduda tööturu nõuetega. nagu te teate, siis siin väga palju ruumi lisada midagi ei ole, aga igal juhul olen huvitatud ära kuulama kolleegide arvamused ja aitäh ka sekretäriaadile arvamuse koostamisel osutatud abi eest, aitäh, kolleegid, ja huviga kuulan, mida teil on öelda selleks, et saaksime täiendada seda arvamust, aitäh. suur tänu, härra Šundis, selle arvamuse tutvustamise eest. nüüd saavad sõna variraportöörid Sabine Verhaien, kes asendab kolleeg Sagorakist. aitäh, kõigepealt vabandan et kolleeg Sagorakisel ei olnud võimalik täna siia tulla, sest tal on teised äh, kohtumised. tema nimel ütlen nii palju, et teksti alus on väga hea, härra Hundis analüüsib äh, sotsiaalmajanduslikke lõhesid euroalal ja toob välja selle, et Euroopa Liit peab tagama kõigile juurdepääsu elukestvale õppele ja kutsekvalifikatsioonile. me leiame, et äh, kutseõpe on avalikus ja erasektoris on väga tähtis kõikidele eurooplastele, eriti noortele, just sellepärast tuleb hoolitseda, et meil oleks see valdkond piisavalt rahastatud. Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid peavad tegema tõhusalt koostööd ning looma paremaid võimalusi just hariduse ja koolituse kaudu. peale selle tuleb toetada pikaajalisi eh, liikumisprogramme, praktikaid, eh, nagu näiteks tudengid, mis võtavad osa Erasmus pluss programmist. Eh, samamoodi ka nagu kutseõppurid vastavalt Eurobaromeetrile kaheksateist kuni kolmekümne viie aastaste hulgas väga paljud lähevad välismaale ja ja paljud ütlesid, et praktika oli väga kasulik selleks, et leida hiljem töökoht. see kõik näitab, et kõrge kvalifikatsiooniga praktikad aitavad hiljem leida paremini töökohta ja sellepärast tuleb toetadagi selliseid algatusi nagu noortealgatus ja noorte tööhõival, tööhõivealgatus ja Rahvapartei peab siin hoolitsema selle eest, et Äh, rohkem inimesi kaasatakse nendesse programmidesse, et seda programmi toetatakse. meil on tegemist ajude äravooluga just Lõuna-Euroopas ja see mõjutab väga palju nende riikide majandust ja sellepärast meil tuleb siin tõesti toetada töökohtade loomist ja leida paremaid strateegiaid hariduse ja kutseõppe valdkonnas, tuleb motiveerida noori inimesi selleks, et nad äh, oleksid ettevõtlikumad. kultuurikomisjon peab välja tooma öö, äh, ka selle, et spordi, kultuuri ja loomesektoris äh, töökohtade säilimine ei ole kindel ja sellepärast meil on vaja neid sektoreid reformida ja hoolitseda selle eest, et et töötingimused oleksid jätkusuutlikud kõikide jaoks ja härra Sagorakis teeb ka vastavaid muudatusettepanekuid variraportöörina. aitäh, Sabine Verhaien. Luigi Morgana, palun järgmisena. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel sooviksin ma toetada just eelkõnelejat ja õnnitleda meie raportööri. me oleme tema põhimureküsimustega nõus. arvesse peab võtma, et arvamuse eesmärgiks on analüüsida tööhõive ja sotsiaalpoliitikat, mis on eh, meie komisjoni ülesanne, me räägime euroala riikidest, mida on üheksateist ja selleks, et äh, meie arutelu oleks õigesti suunatud, peame me lähtuma ka Euroopa, Euroopa Sotsiaalsambast. põhiteemad, äh, kus meie komisjon saab sisuliselt sõna võtta, on haridus äh, lapsepõlvest ülikoolini ning üleminek haridusvaldkonnas tööhõive. ning me peame lähtuma tõhusast äh, juurdepääsetavast ülikooli haridusest, mis võimaldab inimestel oma oskusi välja arendada, lähtudes oma võimetest ja soovidest iga-aastaselt avaldab komisjon Euroopa poolaasta raames tööhõive raporti, kus ta hindab liikmesriikide tulemusi, lähtudes mitmetest indikaatoritest, kus kaks tuhat kaheksateist Äh, aastal viidati ka äh, sotsiaalsele tulemustabelile, seal viidati alaealistele, kellel on juurdepääs äh, hoiule, lisaks see, millised on õpilaste sooritused, õppetulemused, väga oluline on see, et need näitajad oleksid niivõrd täpsed kui võimalik ja täiendatud, sest nendest lähtuvalt tehakse spetsiifilised komisjoni iga-aastased soovitused hiljuti on mõned äh, ETÜK-i ja Sotsiaalmajanduskomitee äh, väited olnud, et see sotsiaalne tulemustabel on piiratud ja see vajab äh, reformimist. härra Tšuntise tekstis on mitmeid viiteid äh, Euroopa poolaasta indikaatoritele ja meie muudatusettepanekutes soovime me neid seisukohti täpsemaks muuta. lisaks sellele on meil ka konkreetseid ettepanekuid, me rääkisime piisavast rahastusest pärast kaks tuhat kakskümmend noorte tagatisele. see on midagi, mida me saame teha, laiendada algatusi, mis toetavad noorte tööhõivet jällegi äh, Äh, härra Huntis on äh, seda äh, teinud veidi üldsõnalisemalt, me tahaksime konkreetsemaid ettepanekuid, noorte tööturule tulemine, kõik need teemad võivad leida käsitlust sotsiaalkulutuste hariduse väljaõppe raamistikus ja see on seotud ka stabiilsus- ja majanduskasvu paktiga kui me soovime, et Euroopa Liit sotsiaalvaldkonnas tõhusalt sekkuks, siis on meil vaja lisaks vahenditele kättesaadavusele tagada ka äh, paindlikkus liikmesriikide kulutuste osas ja eelkõige, mis puudutab inimressurssi. euroala sotsiaalpoliitika peab lähtuma reaalsetest investeeringutest haridusse ning on vaja tagada, et see katab kogu haridustee ja kultuurikomisjonis peaks meil olema võimalus äh, saavutada laialdane konsensus, sest minu arvates on oluline, et me tõelise panuse sellesse teemasse anname, aitäh! suur tänu! nüüd ECR fraktsiooni ALDE ja Roheliste variraportööre ei ole kohal. EFTD variraportööri nägin just, aga ka tema on kadunud, nii et äh, proua Pild, kui te soovite proua Pildia, palun, te olete variraportöör, nii et kui soovite, siis teil on nüüd sõna. <clears throat> ilma mikrofonita räägib kõneleja. no mis bon.. Okay, vielen herzlichen Dank. Ich muss übrigens noch darauf hinweisen. hästi, ma lihtsalt ütlen teile, et tšehhi keel võeti võeti praegu siin koosolekult maha, sellepärast et tšehhid, tõlgid on haiged, kui te soovite tšehhi keelt rääkida, siis te võite seda teha, aga kuulata seda ei ole enam võimalik. ja ungari keelega juhtus praegu just sama, aga jällegi Ungarit on, ungari keelt on, aa, ei, ungari keelt ei ole ka kahjuks võimalik rääkida, aga soovime head paranemist. järgmiseks Silvia Kosta, maksimaalselt kaks minutit. Ringraziando molto il relatore. suur tänu sooviksin tänada raportööri. ma olen nõus sellega, mida härra Morgana just ka ütles selle raporti kohta. kui me tahame tõhusad olla siin komisjonis, siis peame me toetama neid mitmeaastaseid programme ja üks uudiseid on see, mis puudutab uusi kriteeriume näiteks ühtekuuluvuspoliitika osas, mis on sisse toodud seoses haridusega liikmesriikide tasandil see on suur poliitiline samm edasi ja see on ülioluline, kui härra Murgana ütles, me peame vaatama, mida liikmesriigid teevad hariduse valdkonnas, eriti just haavatavates äh, elanike rühmades. meil on vaja investeeringuid innovatsiooni ja tehnoloogiasse samuti tähtis on, et me räägiksime haridusse investeerimisest, eriti just kriisihetkel, mil see on kõige olulisem ning elukestva õppe tagamine õppeõiguse toetamine, stipendiumite loomine ja see, et koolist väljalangevus oleks väike ja anda võimalus nendele lastele, kes on koolist Äh, välja kukkunud ja kes ei tööta, saaksid äh, ikkagi tagasi haridusvaldkonna tulla. nüüd, mis puudutab mobiilsust äh, viimaseks, see on pigem mitte tahtlik meil on vaja toetada vastastikku diplomite tunnustamist, õpipoisi õpet, noorte garantii juba toetab seda on vaja võimaldada juurdepääs teenustele, mis äh, annavad inimestele võimaluse liikuda ning äh, saada äh, haridust ka mujal. ma olen nõus sellega, et haridus ei peaks olema ainult töökoha leidmisega seotud, aga ka isikuomanduste arendamiseks vajalik, see on see, mis annab inimestele võimaluse elu muuta, aitäh. suur tänu vabandust, proua Pilt, tegemist oli siin tõesti praegu vääriti mõistmisega, aga kui te soovite, siis nüüd saate küll sõna. suur tänu, proua esimees ja aitäh raportöörile investeeringud kõrgharidusse on mõjutatud kärpemeetmetest, ajude äravoolust, erisustest põhja-lõuna vahel, Bologna protsessist ja Erasmusest. on selge, et ähm, äh, õpiränne toob kaasa endale ka töörände, iga väljaspool äh, õpitud kuu vähendab ähm, töövõimalust oma koduriigis. see viidi läbi Hollandis, see uuring, ja kui seda oleks tehtud näiteks Kreekas või Prantsusmaal, arvestades noorte töötusmäära, tegemist on äh, nõiaringiga investeeringud põhja, kõrgharidusse, mis äh, puudutavad kõige enam rikkamaid äh, liikmesriike ja ei mõjuta niivõrd ja, ja kahjuks noored peavad hiljem välismaal töötama madalamatel töökohtadel, kui nende kvalifikatsioon on. meil on vaja konkreetseid lahendusi, me ei tohiks praeguseid suuri lõhesid veelgi süvendada, aitäh suur tänu. härra Flynn, palun kaks minutit. Actually... suur tänu, ma olen nõus paljude märkustega, mida siin on tehtud ja ütleksin omalt poolt, et äh, meil oleks vaja olla radikaalsemad, kui euroala liigub föderaalsel suunal, nii nagu ta on, siis äh, peab see saama äh, selliseks ähm, ühtlustavaks piirkonnaks, nii nagu me näeme näiteks need, millised on lõhed Saksamaa ja Itaalia vahel. kui midagi ei tehta, siis olukord süveneb veelgi enam, näiteks just Itaalias. Saksamaa ja Holland peavad olema põhilised selle põhimõtte rahastajad ja see ei puuduta mitte ainult sotsiaalkindlustust, äh, lõuna liikmesriikides äh, neid inimesi, kellel ei ole tööd, kui me soovime, et nende tööviljakus suureneks selleks, et nad euroala vahetuskursiga äh, kaasas käiks, on vaja väga kõrgeid investeeringuid äh, väljaõppesse ja haridusse ja see oleks positiivne, mitte siis meeleheitlik äh, lähenemine. liikmesriigid ei saa seda endale lubada, kui te soovite, et euroala suudaks jätkata, siis peab see muutuma äh, ühtlustavamaks ning äh, põhjapoolsed riigid, kes on euroalast kasu saanud, kus on üsnagi odav äh, valuuta, peavad saama rohkem kasu lõunapoolsete liikmesriikide raames, aitäh. Julie Watt, bitte. aitäh ja Julie Watt, kaks minutit um,. I... aitäh mulle te, proua Pilt, mulle tegi muret see väide, et Erasmus pluss on probleem äh, noorte osas, kes soovivad tööd leida ja väljaõppes osaleda. proua Pild, ma, äh, kes mind ei kuula, ma rääg-, üritan siin reageerida sellele sõnavõtule, mis te just pidasite ma pean algusest peale alustama, mulle tegi muret see, et te ütlesite, et Erasmus pluss on üks probleemidest äh, noortele seoses tööhõive ja väljaõppega. eelmise nädalavahetuse, nii nagu ka Silvi äh, osalesime me Euroopa noortesündmusel, kus üheksa tuhat noort kogu Euroopast, eurooplasi, kes usuvad Euroopa projekti, olid kokku tulnud ning on selge, et kui nendega suhelda, siis nad usuvad, et Erasmus pluss on ülioluline projekt selleks, et nad saaksid kokku tulla ja kultuuridevahelises dialoogis osaleda, et nad saaksid oskusi eh, vahetada ja tööhõivet muutuvas maailmas eh, Äh, parendada, noored, äh, noortele meeldib Erasmus pluss, neile meeldib see liikuvus, neile meeldib võimalus reisida Euroopa Liidus ja kaugemal selleks, et kohtuda, koostööd teha ja unistada uutest projektidest ja luua parem äh, tulevik kõigile ja siin komisjonis on valdav konsensus, et Erasmus pluss on suurepärane Euroopa projekt ja me peaksime seda toetama see ei puuduta mitte ainult seda, et rikkad noored lähevad ülikoolidesse teistesse riikidesse, pluss Erasmuse järel on see, mis tähendab kõiki projekte, mis varasemalt olid muude äh, nimetuste all. noored äh, tegevuses eh, on võimalus kõigile kõige haavatavamatele noortele, kellel on näiteks mingisugune puue või kes on autistid äh,, ja ma tean seda omast käest, sellepärast et see on see, millega ma tegelesin enne poliitikasse suundumist, aitäh. suur tänu, kas komisjon soovib kommenteerida? ma ei tea, kas komisjonist on üldse keegi kohal, kaks minutit ka teile. Thank you, madam chair uh,, my name is Federico Lucidi. aitäh, minu nimi on härra Lucidi, ma olen uh, tööhõive sotsiaalkaitse peadirektoris sooviksin tänada raportööri ja variraportööre ja jään ootama koostööd nendega nendel teemadel, mida see raport puudutab, eriti äh, investeeringud, haridus, äh, koolitus, kvaliteetne kaasav haridus on Euroopa sotsiaalõiguste samba keskmes ja nad on oluliseks osaks ka Euroopa poolaasta projektist, eriti just riigipõhistes soovitustes, mida komisjon kahekümne kolmandal mail esitas. väga tähelepanelikult jälgime selle algatuse arengut ja oleme valmis tegema koostööd raportööri ja variraportööridega. suur tänu, lõpetuseks annan sõna veel härra Šuntisele raportöörina kui te soovite märkuseid teha veel, palun. suur tänu, sooviksin tänada kolleege väga huvitavate arvamuste eest, mida nad väljendasid. pean tunnistama, et ma mõistan, et tegemist on keerulise teemaga sest mis puudutab praegust olukorda haridus- ja tööhõive valdkonnas, siis põhimõtteliselt me oleme ühel meelel. oleme saanud ka mõningaid andmeid Eurostatilt, kus räägitakse sellest nähtusest, millele ma viitasin, mis äh, on läbiv teema arvamuses ning muudatusettepanekute käsitlemisel peame me vaatama, mis on selle taustal ja mida me saame ette võtta ausalt öeldes teen ma kõik, mis võimalik selleks, et leida ühine lähenemine nende raskuste analüüsiks ja lahenduste leidmisel, aga samas ma kardan, et minu lähenemine võib olla erinev, kõik räägivad sellest, et meil on vaja äh, riigi rahastuse, avaliku hariduse rahastamise teemast rääkida, aga samas, kui me räägime nüüd Euroopa poolaastast, siis liikmesriikide eelarve on alati seotud ka stabiilsuspaktiga ning see tähendab, et hariduseelarve põhimõtteliselt on puudujäägile suunatud süsteem on selline, kuidas sellest ümber saada, selleks on meil vaja positiivseid lahendusi, ma väga pikalt sõna ei võtaks praegu, tahaksin lihtsalt öelda, järgmist. luban teile, et teen kõik, mis võimalik selleks, et leida ühine lähenemine, selleks, et oma hinnang kujundada ning teha ettepanekud äh, raporti osas selleks, et survestada komisjoni ja paluda neil liikuda positiivsemas suunas võrreldes praegusega ja tegemist on teemaga, mis on meie komisjoni äh, keskmes, oluline teema, aitäh teile ja jään huviga ootama, millised saavad olema teie muudatusettepanekud ja loodetavasti lõpetame selle arvamuse edukalt, aitäh! Äh, suur tänu, siin on väga raske kõiki märgata ja enne kui ma annan komisjonile sõna ja andsin ka raportöörile sõna, palus sõna ka proua Pild, kahjuks ma ei näinud seda, nii et eh, kui võimalik, saate küll sõna, aga hästi lühidalt. suur tänu. Pole hullu, tahaksin reageerida kolleegile, kes minust vist õigesti aru ei saanud ka pühapäeval kohtusin mina noortega, ka minul oli külalisterühm seal ja samuti kuulasin ma neid äh, ettepanekuid äh, ja sõnavõtte Erasmuse kohta ja kõik on öelnud jah, et see on positiivne, ma lihtsalt ütlesin, et peab olema tähelepanelik, et Erasmus avab palju ukse, aga samas toob endaga kaasa ajude äravoolu, mis on äh, täiesti erinev sellest, kus lihtsalt soovitakse, et noored äh, saaksid osa teise riigi kultuurist ja keelest, see on täiesti erinev võrreldes ajude äravooluga, aitäh! jah, tänke! suur tänu! muudatusettepanekute tegemise tähtaeg kaksteist juuni kell üksteist ja hääletame siis enne suvepuhkust, üheteistkümnendal juulil siin komisjonis. ja palju edu järgnevaks tööks. ma olen veendunud, et me jõuame korralikule kompromissile selleks, et me saaksime siis oma tugeva hääle siit komisjonist sõnumina välja saata. päevakorrapunkt number seitse järgmisena tagasi tegemist on kultuurikomisjoni Brexiti järelevalverühma koosoleku tagasisidega. kõigepealt annangi sõna härra Štojevskile selleks, et ta saaks meile anda lühikese ülevaate selle kohta, mis on viimasel ajal toimunud. Teil on sõna, palun. Pani przewodnicząca, szanowne koleżanki i koledzy. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, teen tõesti lühidalt ühelt poolt me ju kõik näeme, mis toimub, me loeme erinevaid ametlikke dokumente, oleme kuulnud erinevatest Brexiti läbirääkimiste etappidest ja nii edasi ja nii edasi. läbirääkimised on pisut, liiguvad nüüd pisut kiiremas tempos, on mõningaid otsuseid, on mõningaid järeldusi ning tundub, et sõlmitakse partnerlussidemed ka üleminekuperioodiks, see on äärmiselt huvitav, pidades silmas järgmist finantsperspektiivi. niisiis tuleb äh, finantsraamistikus arvesse võtta selle üleminekuperioodiga. mõningad arvud ka, nagu te teate, Euroopa Parlament võttis märtsikuus Strasbourgi osaistungjärgul vastu oma tähtsa resolutsiooni ettepaneku taganemise äh, lepingu kohta ja esimest korda küsiti siis ametlikult meie panust, meie arvamust, noh, ning komisjoni järelevalve meeskond on võtnud selle panuse arvesse ja paistab, et meilt ei küsita enne sügist mõningate küsimuste kohta, mis on seotud selle resolutsiooniga ja mis on selles resolutsioonis sees, aga me peame, me oleme valvel, peame väga tähelepanelikult jälgima, mis nendes tähtsates valdkondades toimub ja need tähtsad valdkonnad on järgmised, Erasmus pluss, äh, diplomite tunnistamine ja teised kodanikuõigustega seotud äh, asjaolud praegu ei ole sugugi kindel, et sõlmitakse assotsieerumisleping, aeg muudkui läheb ning Briti valitsus ei ole täpsustanud, millised on tema tulevased suhted Euroopa Liiduga. mis puutub meie töösse, siis jah, on sõlmitud kokkulepe vastastikuse diplomite tunnustamise kohta sellega on siis äh, tagatud see, et kutsekvalifikatsioone tunnustatakse Brexiti ajal ja ka pärast Brexitit. teiseks, praegusel hetkel võime me öelda ka seda, et Erasmus pluss, loominguline Euroopa ning äh, kodanike Euroopa toimivad edasi samamoodi nagu täna kuni kahekümne, kahe tuhande kahekümne esimese aastani küsisin, palusin ka, et seda üleminekuperioodi pikendatakse ja kas on võimalik seda pikendada. jah, on, oli vastus, aga kui seda perioodi pikendatakse ja kui Ühendkuningriik muudab oma seisukohta ehk Ühendkuningriik siis soovib tagasi Euroopa Liitu pöörduda, siis sellisel juhul tuleb alustada jällegi uut menetlust nullist. niiviisi nagu teiste kolmandate osapooltega tehakse ja Ühendkuningriik on praegu Euroopa koolide konventsiooni liige kuni kahe tuhande äh, kahekümne esimese aasta kooliaasta lõpuni, kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks kooliaastat peame siin silmas, ja mis pärast juhtub, on ebaselge. siis äh, lahkumislepe annab võimalused kehtestada see üleminekuperiood, millest ma rääkisin, kuid äh, kui see leping on valmis aprilliks kahe, järgmisel aastal, siis on kõik korras, aga kõik märgid näitavad, et sellega ei saada aprilliks valmis. nii et kogu üleminekuperioodi Ühendkuningriik peab kinni pidama Euroopa Liidu agiist täiel määral äh, ja osalema ühisturus, osalema äh, tolliliidus, maksma oma panust aga samas nad ei osale enam otsustusprotsessides, seda ilmsetel põhjustel. võime siis teha järelduse, et Ühendkuningriik ei ole huvitatud selle üleminekuperioodi pikendamisest. lihtsalt sellepärast, et nad ei ole enam otsust, otsustajad sel perioodil, nii et kõik, mis juhtub pärast kahe tuhande kahekümne esimest aastat, pärast üleminekuperioodi, peaks olema kirjas nõndanimetatud assotsiatsioonilepingus, nagu mina seda nimetan. aga ei ole mingisuguseid tagatisi selle kohta, kuidas lähevad asjad Erasmus plussiga, loova Euroopaga ja teiste meie südamelähedaste programmidega. ja siis lõpetuseks keskhariduse diplomid keskkoolitunnistused äh, pärast kahe tuhande kahekümne esimest aastat. Äh, see lõpp keskharidust tunnustava eksami tunnistust äh, tunnustatakse, aga mis edasi saab, seda ei tea keegi. suur tänu. selle ülevaate eest ma arvan, et ega meil midagi omalt poolt lisada siin ei ole, praegusel hetkel jätkame seda tööd, jätkame edusammude jälgimist, arengu jälgimist, igasugust arengut, mis puudutab neid teemasid, mis on iseäranis meie huvisfääris ja kindlasti räägime sellest ka esimeeste konverentsil. sealt saab rohkem ka informatsiooni selle kohta, millest me siin rääkisime ja üks sõnasoov härra Flynn, palun. suur tänu, mina tahaksin omalt poolt öelda, et ärge muretsege, nüüd meil on täiesti äh, jah, lagunenud äh, Briti peaminister, kes teeb kõike, mida Barnier ja komisjon ütlevad, ka siis äh,, ka siis, kui Ühendkuningriik kui Euroopa Liit ütleb, et nemad hakkavad valitsema pärast seda, kui äh, Ühendkuningriik on väljas tolliliidust, ühtsest turust ja nii edasi, kui Euroopa Liit ja äh, Iirimaa ütlevad, et äh, et piiriküsimus on äh, lahendatud, ainult siis lahkub Ühendkuningriik äh, tolliliidust ja ühtsest turust ja meil on peaminister, kes on valmis äh, kirjutama alla kõikidele tšekkidele ning tänama teid finantsnõuete eest, mille te esitate. niikaua, kui see peaminister on Ühendkuningriigis võimuohjade juures, siis Ühendkuningriik põhimõtteliselt lihtsalt püherdab teie ees ja see on tõenäoliselt väga heaks uudiseks siinsetes ringkondades, aga mitte heaks uudiseks minu jaoks ja Briti rahvale rahva jaoks, aga paraku Theresa May, Theresa May on äh, Ühendkuningriigi sellisesse nurka mänginud. suur tänu. me tuleme selle küsimuse juurde kindlasti veel tagasi ja arvatavasti ka terve kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Äh, räägime me veel sellest küsimusest, aga aitäh härra Stojevskile ja Brexiti järelevalverühmale tehtud töö eest ja me jälgime siis täpselt teie tööd ja kui vaja, ütleme ka oma sõna sekka. järgmiseks päevakorrapunkt number kaheksa. tegemist on siis äh, uuringuga, mis puudutab Euroopa struktuuri ja investeerimisfonde ning kultuuri, haridust, noori ja sporte Te mäletate, et meie komisjon tellis poliitikaosakonnalt selle uuringu sellepärast, et me võitlesime planeerimisfaasis ka selle eest, et tõuke ja investeerimisfondide puhul ei unustataks ära ka kultuuri ja loomemajandusse tehtavaid investeeringuid ja me teame, et äh, tõukefondide kaudu on tõesti väga palju võimalik liikmesriikides rahastada ja te teate, et äh, tõukefonde haldavad liikmesriigid, me oleme loonud võimalused ja me tahaksime nüüd teada, kas liikmesriigid neid võimalusi ka tõesti kasutavad, kas äh, liikmesriigid äh, tõuke- ja investeerimisfondide määrusega neile loodud võimalusi, siis tõesti on kasutanud ka täpselt nii, nagu meie seda soovisime ja seda endale ette kujutasime. uuring on väga äh, päevakajaline, sest praegusel hetkel räägime uutest programmidest äh, ja ilmselgelt äh, saame me arvamusi ka tõuke- ja investeerimisfondide kohta ja samamoodi ka EFSI kohta peame oma arvamuses koostama, sellepärast tere tulemast Mike Coinile ja Malin Karlbergsile strateegia ja hindamisteenuste keskusest, mis siis selle uuringu läbi viis meie poliitikaosakonna nimel, nii et ma palun, esitlege meile tulemusi. ma tean, et tegemist on väga pika ja põhjaliku uuringuga, olen sellega juba tutvunud, soovitan teil kõigil sellega tutvuda sellepärast palun jääge teie praegu põhiinfo juurde ja ma annan teile mõlemale viis minutit sõna selleks, et te saaksite tulemuse esitleda ja siis jääb meil veel ka aega küsimusi esitada. aitäh täna siia tulemast ja härra Koen, teil on sõna, palun, või ka teie kolleeg, kui soovite. Um, Chair, thank you for those uh, introductory. suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest. asun kohe raporti kallale oleme siis koostanud raporti struktuuri ja investeerimisfondide kasutamise üle äh, haridus, kultuur, sport, noorsugu. minu sõnavõtt on struktureeritud järgmiselt. kõigepealt vaatame, mis on eeskirjad, õigu-, milline on õiguslik raamistik, millest lähtuvalt äh, saab struktuuri ja investeerimisfondi kasutada, siis räägin natukene sellest, millisel määral on toetust antud nende nelja valdkonna jaoks ning siis teen väikese ülevaate meie järeldustest, räägin natukene tulevikust ja esitan soovitusi tuleviku kohta. mis puudutab siis õiguslikku raamistikku, millest lähtuvalt Euroopa struktuuri ja investeerimisfonde saab kasutada, siis kõigepealt alusleping ja iga programmiperioodi jaoks äh, kehtib oma Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide määrus. praeguse perioodi jooksul on haridusel ning koolitusel väga tähtis koht, see on üks äh, üheteistkümnest temaatilisest eesmärgiks, mille kaudu liikmesriigid võivad oma kulutusi suunata. Äh, kultuur ning sport aga Äh, ei, tegelikult ei kuulu otseselt Euroopa struktuuri investeerimisfondide toetusvaldka, aga ainult äh, majandus- ning sotsiaalarengu äh, vektoritena. ka noorussugu on üks oluline eesmärk, iseäranis noorte tööhõivealgatus mis tegelikult ei kuulu meie pädevusse siin ning ainult osaliselt mainime siin raportis ka seda valdkonda. oluline on eeskirjadest rääkides rääkida ka seda, et praegusel programmiperioodil on tähtsad piirangud, temaatiline kontsentratsioon, millest lähtuvalt liikmesriigid peavad oma kulud kuludes keskenduma neljale peamisele valdkondadele, mis on eesmärkides kirjas, teadusuuringud, innovatsioon, toetus infotehnoloogia kasutusele ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetus, samuti liikumine süsinikuvähese majanduse poole. samuti on eks ante tingimused paigas, nendest lähtuvalt peavad liikmesriigid kehtestama sobiva poliitilise raamistiku selleks, et viia ellu konkreetses valdkonnas projekte, nagu näiteks arukas spetsialiseerumine on üks nõuetest, mis on teadusuuringute ning uuendustegevuse kulude juures kehtestatud. see on siis raamistik, aga loomulikult seda raamit-, raamistikku tuleb tõlgendada liikmesriikide tasandil, kõigepealt siis läbi partnerluslepingute, kus pannakse paika liikmesriikide prioriteedid liikmesriigid valivad siis üldisest raamistikust oma valikud ja seejärel äh, koostatakse operatiivprogrammid, tegevusprogrammid selle kohta, kuidas konkreetseid kulusid liikmesriigis ning piirkondades kasutatakse ja lõppfaas on siis kohalik, on siis tegelik projekt, see, mis koha peal toimuma hakkab. ma vabandan, ütleb äh, esimees äh, inimeste rühm, kes te seisate seal saali tagaosas, palun lahkuge saalist ja rääkige ukse taga, sellepärast et see häirib meie koosolekut. näitan teile siis ühte joonist, mis näitab projektide omavahelist suhet. projektid, projekti konkreetne tegevus äh, on ähm, tugineb partnerluskokkulepetele, kus on arvesse võetud ühteteistkümmet temaatilist eesmärki ning äh, üksikasjalikumaid investeerimisprioriteete. samuti tuleb arvesse võtta eksante tingimuslikkusest lähtuvaid piiranguid ning temaatilise kontsentratsiooni põhimõtet. selles raamistikus, mida me kõigepealt vaatasime, nägime me kõigepealt, millised andmed on kuludeks. siin võib läheneda asjale ülevalt poolt alla, kõigepealt vaadata, millist informatsiooni on Regionaalarengu peadirektoraat avaldanud, näeme, et hariduse ning koolituse kulud on, olid kokku kolmkümmend üheksa koma kaks miljardit eurot aga siis ei, siin ei võeta arvesse varjatud kulusid, päris paljusid varjatud kulusid, mis on teiste rubriikide all kirjas ning samuti ei võeta arvesse seda, et haridus ning koolitus on väga olulised eesmärgid, mis aitavad kaasa teiste eesmärkide saavutamisele. suurem osa kulusid kui spordi- ja kultuurivaldkonnas aga on just nimelt teistes rubriikides. sport ja kultuur on vahendid selleks, et teisi eesmärke saavutada nii et kui me lihtsalt vaatame arve kui selliseid, lõpparve kui sellised, siis me ei saa päris head tervikpilti sellest, mis äh, meie huvivaldkondade kuludega päriselt juhtub, seetõttu vaatasime siis infot koha pealt. uurisime kaheksat liikmesriiki, te näete, millised need on selle slaidi pealt, ning vaatasime, mis siis koha peal toimus konkreetsete projektidega ning äh, kuidas oli kuludega meie huvivaldkondadest. aga liikmesriikide avalikustatud äh, info ning äh, selle info üksikasjalikkus oli väga erinev. mõningates liikmesriikides esitati rohkem infot ja teistes liikmesriikides oli info väga pealiskaudne. meie peamised äh, avastused siis haridus ja koolituse eraldi eesmärgina, aga ka teiste eesmärkide saavutamise vahendina, näiteks infotehnoloogia eesmärgi äh, puhul on alati sageli koolitust vaja, on siis ähm, üsnagi laiaulatuslikud küll. Itaalias on kultuuritegevusprogramm, Poolas pannakse päris palju suurt rõhku kultuuridele, teistes äh, liikmesriikides vähem. ja võib-olla isegi vähem kui varasema programmi perioodi ajal arukas spetsialiseerumine hõlmab sageli ka kultuuri- ning loometööstust ning sporti. ja siin on võimalik näha, milliseid tegevusi siis meid, meile huvi pakkuvates valdkondades on ellu viidud, aga üldiselt sport eesmärgina on äh, väga madala profiiliga, aga spordiga seotud tegevusi samas on väga palju seoses teiste eesmärkidega, nii et seda kasutaksegi vahendina me arvame, ah, ehkki see pole päris selge, et tegelikult selle programmi perioodi jooksul on vähendatud kultuuri ning spordikulutusi temaatilise kontsentratsiooni tulemusena. mõningates liikmesriikides on ka selle kohta konkreetseid tõendeid, aga paistab, et ka mujal on tegelikult nii noorsugu on väga tähtis teema igal pool, ükskõik kuhu me ka ei vaataks, aga iseäranis oluline on see loomulikult riikides, kus noorte tööpuudus on suur, nagu näiteks Itaalia ja Hispaania. sageli tuvastame me seda, et kolm-neli valdkonda on kokku koondatud, haridusprogrammis kasutatakse kultuuri, spordielemente ja see on suunatud, võib-olla see haridusprogramm võib olla suunatud noortele inimestele. samuti tehakse koostööd Erasmus plussi äh, loova Euroopaga, iseäranis äh, pärast seda, kui Erasmus plussis pannakse rohkem rõhku sotsiaalprogrammidele. kui ma nüüd vaatan, mida see tuleviku seisukohast tähendab, siis äh, meie eesmärgiks oli ühisnimetajaid leida kõikides valdkondades ja selge on see, et kõik neli valdkonda on seotud inim- arenguga arengu, inimaspektiga arengus, mitte tehnoloogilise aspektiga. see inimlik aspekt meie sotsiaal- ning majanduslikus arengus iseloomustab neid nelja huvivaldkonda, millele me oleme keskendunud kõikides valdkondades. soovitakse soodustada teadmiste, oskuste arengut, loomingulist ja nii edasi ning pannakse rõhku ka valdkonnale nagu kommunikatsioon Need valdkonnad on arengu eden-, edendajad. aga samas sellel ei ole praegu Euroopa struktuuri ja investeerimisfondides piisavalt tähelepanu pööratud, hoolimata sellest, et need valdkonnad on väga olulised konkurentsi seisukohast ja, ja inimtegevuse seisukohast, mis on väga oluline, kui, kui me otsime töökohti, uusi töökohti selle asemele, kus äh, masinad neid asendavad, inimest asendavad. väga raske on siin kõikide valdkondade äh, eest võidelda eraldi ja kumulatiivselt meie ettepanek oleks seega, et äh, oleks, et lahendata, rakendatakse rohkem kõikehõlmavat lähenemist, mille mõju pikemas perspektiivis oleks suurem. meie soovitused on seetõttu järgmised. väga palju tööd vajab veel tegemist. tuleb meie huvivaldkondade valdkonnas teadlikkust tõsta, siin on Euroopa Parlamendi liikmetel väga tähtis roll oma valimisringkondades ja ka komisjonil on väga tähtis roll mängida. aga mis on meie soovitustest vast tähtsam, on see, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid tulevikus peaksid suunama oma tähelepanu inimeste oskuste ning võimekuse suurendamisele, sellepärast et see on majandus ja sotsiaalarengu üheks suurimaks käivitavamaks tegu, käivitavaks teguriks ning äh, eks ante tingimuslikkust äh, tuleks rakendada kõikide temaatiliste eesmärkide puhul. samuti tuleb toonitada, et selle konkreetse lähenemise raamistik peab olema tulevikule suunatud. sageli öeldakse, et me püüame eilseid probleeme lahendada oma Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu, aga me peame puna, suunama pilgud hoopis rohkem tulevikku iseäranis, kui me räägime koolitusest ning haridusest. soovitustes on veel terve rida teisi eesmärke. näiteks äh, rõhutada tuleks hariduse ning koolituse Äh, mitteametlikku rolli teistes valdkondades, see aitab kaasa teiste eesmärkide saavutamisele. üsna sageli struktuurifondides on väga palju rõhku pandud eesmärkidele ja tulemustele, vähem on rõhku pandud mehhanismidele, mis võimaldavad ühelt teisele liikuda. aga kõik neli valdkonda tegelikult on väga olulised osad nendest mehhanismidest, mis aitavad meil saavutada teisi eesmärke ning selle väljatoomine on meie arvates väga oluline. see eeldab, et meil on konkreetsed programmide rakendusmeet-, menetlused paigas, samuti programmide ülesehituses tuleb seda arvesse võtta, hindamises. arukas spetsialiseerumine peaks jätkuma. ning kajastama selle inim, seda inimpanust samuti on meil vaja korralikke seiremenetlusi, need peab paika panema Euroopa Liit ja ametivõimud, siis on meil parem pilt sellest, mis päriselt toimub. väga paljud organisatsioonid on väga aktiivsed selles valdkonnas ning toetavad, selliste organisatsioonide toetamine toob kasu nii neile kui teistele kui nad on professionaalsemad äh, oma lähenemises sotsiaalsele majanduslikule arengule, siis on nende roll ka suurem. meie soovitus olekski, et neid organisatsioone tuleks aidata nii palju kui vähegi võimalik. aitäh ähm.! suur tänu! Läheme me siis edasi nii-öelda pingpongi menetlusega, et Äh, esitame küsimuse ja kohe vastame ka nendele küsimustele. ja kes soovib kõigepealt alustada, kui keegi ei taha, siis hakkan mina pihta. ma teen otsa lahti. kas te ütlete, et äh, tulemuseks on tegelikult see, et äh, nüüd see võimalus tõukefondide vahendeid kasutada ka kultuuri, poliitika, noorte ja spordi toetamiseks on edukas. kas te arvate, et liikmesriigid on teadlikud sellest võimalusest? sest me teame, et eriti just kultuurivaldkonnas on just kohalik tasand tihti vastutav ja kultuurivaldkond on ka see valdkond, kus esimesena hakatakse kärpima, nii et kas on teada, et tõukefondide vahendeid võib kasutada ka kultuuri toetamiseks või kas tuleb veelgi teadlikkust tõsta, kas on mingeid protsente ka teil välja tuua, et näiteks Sotsiaalfondi kaudu, kui palju on toetatud projekte ähm, kultuurivaldkonnas võrreldes teiste projektidega. ma ei tea, kas teil need numbrid on olemas, aga see info oleks väga huvitav um,. It's very difficult to. äärmiselt raske on konkreetselt äh, määratleda seda, mis koha peal toimub, sellepärast et äh, nagu ma juba tegelikult oma ettekandes mainisin, äh, ametlike arvude järgi lähtutakse üht, ülistest eesmärkidest, kui meil on kultuuri- ja, ja spordiprogramm, mis on seotud infotehnoloogia arenguga ja tegelikult neid on päris palju, siis on kõik need äh, infotehnoloogia rubriigi all kirjas. konkreetne võimalus aru saada, mis täpselt juhtub, on vaadata kõiki neid tuhandeid programme ja projekte, vaat-, pro-, projekte, vabandust, ning vaadata, mis seal toimub. oleme seda teataval määral teinud, aga liikmesriikidel on erinevad tavad äh, info avaldamise kohta Taani näiteks on väga hea info avaldamise osas, on näha täpselt, milleks raha kasutatakse, mida konkreetsed projektid teevad samas teised riigid, teiste riikide puhul on asjad palju raskemad, suuremad riigid, võtame näiteks Hispaania, neil on kuuskümmend neli tegevusprogramm, projekti, mõningad äh, kohalikul tasandil, mõned äh, riiklikul tasandil, väga tähtis, väga raske on aru saada, mis täpselt toimub. mõnikord piirkonnad avaldavad infot, mõnikord äh, avaldavad infot Äh, riiklikud ametivõimud, äh, sellest selge pildi saamine on üüratu ülesanne, nii et selle tulemusena võib öelda, et me tegelikult ei tea täpselt, kuidas see on. ja oleme avaldanud mõningaid äh, uuringuid varem struktuurifondide kulude kohta kultuuri ning spordivaldkond, oleme toonud väga palju näiteid selle kohta ning selge on see, et mõlemas valdkonnas on väga palju loomingulist, loomingulisust on väga palju pro-, projekte, kus kasutatakse sporti, kultuuri, haridust, koolitust selleks, et teisi eesmärke saavutada. teised eesmärgid võivad olla innovatsioon, tehnoloogia äh, ja nii edasi. ja need valdkonnad on väga tugevad valdkonnad ja eriti kasulikud mõningate ühiskonna osade suhtes, nii et väga palju tegelikult toimub, aga aga lõppkommentaarina võib öelda, et me ei, me ei ole päris kindlad, kuidas asjadega lood on. temaatiline kontsentratsioon on tähendanud seda, et vähem on kulusid kultuuri- ja spordivaldkonda kui varasemate programmiperioodide ajal. aga meil on ainult väga osaline pilt sellest ning võib-olla ekslik pilt, nii et me ei tahaks siin väga julgelt selliseid järeldusi välja öelda. aitäh, Silvia! ja ma tahaksin tänada et me oleme tõesti lugenud kõik läbi, aga ma arvan, et me kõik tahame selle teemaga põhjalikumalt tegeleda, tegeleda. tegemist on väga strateegilise ajahetkega ja ma arvan, et me kõik peaksime olema huvitatud sellest, mis koha peal toimub ja süsteemselt toimub. riigid on väga erinevad Itaalias, üheksakümmend protsenti ressurssidest usaldatakse piirkondade kätesse ja ma saan aru, et teie töö on raske. Itaalia raamistik on avatud ühtekuuluvus ning kõik lähtub sellest, mõnikord on sellisel moel kergem isegi näha, kuidas ressursse kasutatakse. minu küsimus teile aga oleks järgmised. praeguse lähenemise puhul peame me mõistma, kas uued näitajad problemaatiliste valdkondade lahendamiseks, nagu näiteks haridustase, võiksid meile aidata paremini tõlgendada seda suunda, kuhu ressursid liiguvad ning äh, aidata meil kulusid hinnata. Te ütlesite, et meil on eksante lähenemisviis temaatiliste perioodide puhul, varasema programmi perioodide puhul me võitlesime kõvasti selle nimel, et eesmärk kuus hõlmaks ka kultuuri. ja tänu sellele oleme päris palju saavutanud, aga samas kui me püüame tõlgendada seda, kuhu ressursid temaatiliselt liiguvad ja kas äh, need äh, ressursid liiguvad temaatiliselt või tuleb tege-, on tegemist äh, aruka spetsialiseerumisega või on vahendeid rohkem suunatud inimressurssidesse, me tahaksime, et kõik see oleks selgem ja nähtavam. me tahaksime, et meil oleks näha, kuhu need vahendid liiguvad siis päriselt. kui hästi sobivad horisontaalsed programmid struktuurifondidega. meil on äh, suured programmid nagu näiteks Loominguline Euroopa, Erasmus ja teised. kuidas teie kogemustelt lähtuvalt äh, need programmid ähm, äh, sobivad kokku struktuurifondide ning teiste, teiste vahenditega, nagu näiteks Erasmus ja teised ma alustan lõpust. jah, ma arvan, et tegelikult on nii, et teised programmid üha rohkem ühtlustuvad ähm, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega, koostöö on parem, see oli ka eesmärk. Äh, nimelt, et projektid äh, Erasmus plussi all pilootprojektid võiksid äh, teha koostööd ESIF-iga teemad kattuvad paremini Erasmus plussi ja loomingulise Euroopa all väga palju rõhutatakse rohkem sotsiaalset aspekti ning see sobib paremini kokku ka Euroopa Sotsiaalfondiga. pikemas perspektiivis aga on oht, et keskendutakse ametlikule raamistikule ja ainult ametlikule raamistikule. nagu me ettekandes oleme öelnud, üks olulisi valdkondi, millele tähelepanu pöörame, on see, milliseid mehhanisme kasutatakse programmi tule-, projektide tuleviku, tulemuse saavutamiseks. haridus ja koolitus, nagu ma ütlesin, on vahendiks teiste eesmärkide saavutamiseks on päris palju projekte, kus kasutatakse haritust ja koolitust. ja seetõttu me leiame, et selleks, et meil oleks selge pilt sellest, mis päriselt toimub, ei peaks me vaatama mitte ainult eesmärke ja näitajad selles mõttes, sellele on liiga palju keskendutud, aga peaksime vaatama ka seda, kuidas me ühelt teisele saame liikuda. tuleks leida selline kuldne kesktee. viimaste aastate jooksul on rohkem sellistele mehhanismidele, nende vahelisele dünaamikale tähelepanu pööratud, nüüd on meil juba rohkem ettekujutus sellest, mis päriselt toimub. meie arvates on aga väga oluline, et selles valdkonnas seda projekti veelgi soodustatakse, sellepärast et väga palju toimub ja mitte ainult hariduses ja koolituses, vaid ka oleme läbi viinud nagu näiteks uuringu spordi kohta, kus on näha, kuidas sporti kasutatakse väga erinevateks asjadeks selleks, et soodustada teaduse arengut ühelt poolt, teha koostööd tõhusalt tõrjutud rühmadega, ma ei tea, kas ma nüüd vastasin teie küsimusele päris täpselt või mitte suur tänu, vaatan ringi, kas keegi soovib veel küsimusi esitada? ilmselgelt mitte. ma olen veendunud. ei siiski, härra Grammatikakis, palun Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη... Suur tänu, proua esimees see ettekanne ja uurimus ise olid äärmiselt huvitavad ning seda kuulates ma sain aru, kui raske tegelikult on saada selget pilti sellest, mis on nende struktuurifondide taga. iseäranis huvipakkuv minu jaoks oli noorte tööpuuduse teema ja tahaksin selle kohta täpsemat infot saada. Teie arvud näitavad, kuidas on see paljudes riikides Euroopa Liidus tõsiseks probleemiks, iseäranis minu enda koduriigis Kreekas. paistab, et struktuuriliselt ei püüta seda probleemi lahendada, aga noorte tööpuudus paistab olevat samas teistsugune kui teis-, teistsugune kui muu tööpuudus noorte tööpuudus on meie jaoks oluline ka meie kultuurikomisjonis Euroopa Parlamendis, me teame, et inimestel on raske täpselt aru saada, mis toimub nende tuhandete projektide, programmide ning äh, rahastamise algatustega. kas te võiksite sellest natuke täpsemalt rääkida? ma arvan, et ähm, Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide üks tähtis osa on loomulikult see, kuidas liikmesriigid üldist äh, raamistikku kohanduvad vastavalt oma oludele ja vajadele. Kreeka kahjuks ei olnud üks nendest riikidest, mida me hindasime, ta ei olnud selle kaheksa riigi hulgas, aga nende kaheksa riigi puhul oli väga suuri erinevusi äh, algatustes noorte tööpuuduse võitlemiseks Saksamaal ning Taanis paistab, ei ole see suur probleem ja rohkem keskenduta, keskenduti olemasoleva tööjõu ümberkoolitamisele, oskuste arendamisele ja nii edasi. Hispaanias ja Itaalias aga oli see väga tähtis teema ning see kajastus ka nende tegevusprogrammides. nii et süsteemi sisse lõimitud paindlikkus aitab meil tõhusalt probleeme lahendada. noorte tööpuuduse algatus ei ole üks meie komisjoni pädevusvaldkondi, seetõttu me ei tegelenud selle teemaga eraldi, aga see on loomulikult oluline osa üldpildist. samas on mitmeid eritegevusi, eriti riikides, kus see on tõsiseks probleemiks ja püütakse noorte tööhõive algatusega seoses erinevate projektide kaudu noori kaasata ning ähm, see on ka üks osa tööjõuoskuste suurendamise tööst. ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et tegemist on väga tähtsa valdkonnaga ja see peab olema kajastunud ka meie programmis, samas kultuur ja sport on Äh, teemad, mille puhul äh, programmidokumentides äh, kajastust leida on raske, sporti praktiliselt ei mainitagi. ja spordi lähenemine, spordivaldkond on no, teistsugusel positsioonil seetõttu. suur tänu. nüüd tõesti rohkem küsimusi pole suur,. suur-suur tänu teile selle ettekande eest ja aitäh ka selle uuringu koostamise eest, mida me kindlasti kõik väga tähelepanelikult loeme, sest seal on väga palju tähtsat infot selle kohta, kuidas me tulevikus oma programme paremini peaksime kujundama ja võib-olla ka mõtlema siis rohkem selle peale, et me kasutame tõukefondide vahendeid äh, rohkem ka muude valdkondade jaoks kui tööpuuduse vastaseks võitluseks. näiteks ESF-i puhul on väga selgelt välja tulnud, et muidugi noorte tööpuuduse vastane võitlus on tähtis, aga ka mitteformaalne õppimine, samamoodi ka sport ja kultuur on tähtsad. me oleme näinud, et spordi ja kultuuriga on võimalik tõesti äratada väga palju äh, Äh, jõudusid, äh, eriti just äh, linnapiirkondades ja tõesti väga tähtis on, et seda jõudu hakatakse siis ka kasutama. ja tegemist on siis küsimusega, mida on siis võimalik nii, nii Regionaalfondi kui ka Ühtekuuluvusfondi vahenditega öö, teha ja me peame tõesti muutma need fondid veelgi paremini toimivaks, sest et selleks, et liikmesriigid saaksid neid siis oma programmide rakendamisel kasutada. aitäh täna siia tulemast ja soovin teile veel ilusat päeva. Ooh. Dann kämen wir jetzt schon. nüüd peaksime me minema päevakorrapunkti number kaheksa juurde, ütleb esimees, mõtleb aga punkti üheksat. no meil on vaja teada saada, kas äh, siseküsimuste peadirektoraadi esindaja on juba kohal. tundub, et mitte. siis peaksime nüüd pisikese pausi tegema see annaks mulle ka võimaluse korra siit välja lipsata dann machen wir mal zehn Minuten Pause in der Hoffnung, dass Frau Sigan vielleicht auch ein bisschen früh. nii et äh, teeme väikse pausi ja loodame, et komisjoni esindaja tuleb siiski varem kohale, siis me saame ka varem lõpetada.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

Liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, Silvia. Silvia. Silvia Liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, läheme nüüd päevakorrapunkti number üheksa juurde kus me räägime siis programmi Kodanike Euroopa vahekokkuvõttest. meil toimub arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga jätkuprogrammi üle ja mul on väga hea meel siin täna proua Sigani tervitada, direktorit siseasjade peadirektoraadis, ta on esimest korda kultuurikomisjonis, sest ta ei ole direktori kohal veel väga kaua olnud, nii et tere tulemast siis teie nii-öelda äh, esiettekandele siis siia, nagu te kõik teate, mai lõpus eh, avaldati jätkuprogrammi kava ja sellega sai selgeks, mida komisjon nüüd kodanike Euroopa eh, programmiga teha soovib. ta soovib praeguse programmi õigused, võrdsus ja Euroopa kodakondsus omavahel kokku panna ja komisjon vastavalt oma avaldusele on öelnud, et ta soovib äh, programme lihtsustada ja see on tegelikult äh, hea uudis. kuid lihtsustamine tähendab seda, et teksti lühendatakse ja Kodanike Euroopa programmi sisu äh, vähendatakse, sinna on jäetud ainult paar eesmärki. nüüd võiks ju küsida, kas tegemist on probleemiga ja minu arvates äh, sõltub see sellest, kuidas on programmi rakendamine täpsemalt ette nähtud ja millist, milline on eesmärgi püstitus. vastavalt praegusele asjade seisule komisjoni tööprogrammi eh, hakatakse vastu võtma rakendatavate aktidega, mitte delegeeritud aktidega, nii et sellest tuleb pikemalt rääkida, täpselt samamoodi nagu ka programmi rahastamisest me kindlasti oleme selles heas olukorras, et vastupidiselt eelmisele programmiperioodile saame mm, pidi komisjon nüüd äh, valima, valis nimelt komisjon see eelmine kord sellise aluse, kus parlamendil ei olnud mitte mingit kaasotsustusõigust. kuid nüüd on meie olukord parem, sellepärast et lõpuks leiti sellele probleemile lahendus ja meie parlament saab nüüd sajaprotsendiliselt selle programmi kujundamisel kaasa rääkida. kui seda alguses vaadata, siis jääb mulje, et saab rohkem vahendeid. kuid ma nüüd seda ka õigesti tõlgendan ja täpsemalt seda eelarvet vaatan, eriti just kodakondsuse osa kodanikuühiskonna kaasamist, sinna on ette nähtud kakssada kolmkümmend kolm miljonit ja siis näeme, et sada kaheksakümmend kaheksa miljonit äh, vanast programmist kantakse üle ja nelikümmend viis miljonit äh, tuleb justiitsküsimuste peadirektoraadist ja see läheb ka kodanikuühiskonna Äh, organisatsioonide põhiõiguste alasele tööle, tuleb väga selgelt välja, et vana kodanike äh, programmi ülesannete jaoks ei anta rohkem raha. ja see on kohe kindlasti midagi, millest meil tuleb rääkida, sellepärast et toona äh, ja ka eelmistel aastatel oleme me saadikutena pidevalt olnud olukorras, kus kohalikud omavalitsused pöörduvad meie poole, ütlevad, et nad tahavad partnerlusprogramme rahastada, aga see pole võimalik ja meie peame vastama, et kahjuks meil ei ole siin piisavalt vahendeid, see ei ole võimalik, et seda ei ole võimalik niimoodi rahastada või ei saa rahastada nii, nagu soovitakse. nii et selles mõttes see uus ettepanek äh, meie arvates vähemalt esmapilgul äh, on teatud valdkondades parem, aga seal on ka väga palju negatiivseid külge, sellepärast ma annaksingi nüüd sõna proua Siganile selleks, et ta saaks öelda, mis oli vahekokkuvõtte tulemus, kuidas seda vahekokkuvõtet arvestati uue programmi kokkupanekul ja võib-olla on kõigest ka täiesti valesti aru saadud ja võib-olla tulevikus tegelikult on võimalik meil selle programmi olukorda parandada. nii et proua Sigan, teie saate nüüd sõna, kui võimalik, piirduge kümne minutiga ja aitäh täna siia tulemast! Eh, thank you very much, madam eh, Cherum. suur tänu, proua esimees. tere päevast, eh, lugupeetud komisjoni liikmed. mul on väga hea meel selle võimaluse eest täna siin osaleda teie kohtumisel, et käsitleda ähm, neid kahte olulist dokumenti, sest aprillis ja mais käesoleval aastal äh, koostasime me olulisi dokumente seoses selle programmiga. aprilli oma puudutas vahehindamist Euroop-, kodanike Euroopa raporti osas, mis on ette nähtud määrumis, määruses ja me oleme seda ette valmistanud juba mõnda aega eh, ja põhjalikult üks eh, ettevalmistuse elemente oli teie resolutsioon, mis võeti vastu eh, mis äh, koostati siin ja võeti vastu parlamendis eelmisel aastal, lisaks avalikud konsultatsioonid, mis andsid äh, võimaluse igal kodanikul kommenteerida seda programmi, mis eelmise aasta e, esimeses pooles avati. lisaks sellele ka hinnanguelemendid äh, välishindajate poolt ja ka meie ise, lähtudes oma kontaktidest riiklike kontaktpunktidega, ja sidusrühmadega koostasime oma hinnangu, mida me tutvustasime töödokumendis, mis on äh, teatisega koos. ja vahehindamine oli äh, väga hea, põhjalik ning aprillis tutvustati seda dokumenti ning loomulikult, mis puudutab sisulist külge tegevusi ning äh, programmi eesmärki spetsiifilisi omadusi, siis sai enam kui kinnitust see, et programm äh, kannab üldiselt olulist äh, rolli kodanike osaluse ja demokraatliku äh, osaluse puhul, tugevdades kuuluvustunnet, tuge-, rõhutades vastastikku mõistmist ning aidatades, aidates Euroopa integratsiooni pikemas perspektiivis. Te teate paremini kui mina äh, et programmi ettepanek tehti kaks tuhat kaksteist aastal, mis puudutas kriisiga seotud osalduse puudumist või piiratust Euroopa institutsioonide suhtes ning kuuluvuse süvendamine Euroopasse, selgitades Euroopa integratsiooni positiivseid külge ning ka programmi eesmärke, panustada sellesse arusaama panustada äh, sellesse, milline on jagatud ajalugu, mitmekesisus, toetada äh, kodanike äh, demokraatlikku osalust ning asjakoha, need on asjakohased ka tänapäeval, ehk siis kuigi see ettepanek spetsiifilise eesmärgi nimel tehti aastaid tagasi, on see jätkuvalt oluline element ja me oleme mitmetel koosolekutel arutanud, et sellel programmil on unikaalsed omadused, sest see puudutab näiteks spetsiifilisi programme, mis puudutavad holokausti mälestus, mälestuspäeva ning võimalus, kuidas äh, osaleda äh, linnadevahelistes sõprusprogrammides ja nii edasi. see on väga positiivne Äh, arvestades programmi sisu ning seda, et äh, saavutatakse eesmärke, milleks see programm on loodud. veel üks oluline element, mis puudutab programmi iseloomu, puudutab, et lisaks enamustele Euroopa Liidu rahastusprogrammidele, mida otseselt spetsiifiliste poliitikate tarbeks rahastatakse, siis see täidab Äh, puudujääki, mis puudutab komisjoni eesmärke tuua kodanikke Euroopa Liidule lähemale, sest see pöördub kodanike poole otseselt ning annab unikaalse foorumi selleks, et äh, nendega ühenduses olla, see on selle omapära. selleks, et näidata, mida ma ütlesin, jah, see on tõesti väga hea hinnang, aga lähtudes indikaatoritest, mida kasutati äh, Äh, esialgses määruses saan ma teile veidi statistikat välja tuua, mis puudutab aastaid kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kuusteist. kuna tegemist on vahehindamisega, siis enam kui seitse tuhat projekte äh, esitasid äh, taotluse programmi haldajale ning selle tulemusel Äh, umbes tuhat projekti äh, on kolmekümne kolmes osalusriigis äh, kasu, toimunud. lähtudes määrusest ja konkreetsetest meetmetest, et see on otseselt seotud kodanikega, vähemalt kolm miljonit aastas kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kuusteist vahemikus ning kaudselt mõ-, on selle mõju neli miljonit ning kui vaadata neid, eh, siis see tõesti sellise projekti puhul on väga suur tulemus üsnagi madala hinnaga, sellepärast et programmi eelarve, nagu ütles proua esimees, siis teate, milline see on ning seitse tuhat taotlust ja tuhat Äh, said heakskiidu, see tähendab, et äh, väga palju on veel võimalik ära teha. see, mida me üritame teha äh, selle elluviiva üksusega, siis oleme me samuti üritanud lihtsustada protseduure, oleme teinud ettepaneku mitmeaastase programmi osas, et anda sellele vajalik paindlikkus ning kodanike Euroopa on oma lähe, lisandväärtust demonstreerinud Euroopa tasandil nii osalejate kui ka oma rolli osas täiendada teisi Euroopa Liidu rahastusprogramme ning poliitika e, algatusi haridus- ja kodanike valdkonnas. nii nagu teiste sarnaste projektide puhul, siis mõned elemendid, mida on välja toodud, mida võib nimetada nõrkusteks meie räägime valdkondadest, mida on võimalik veelgi paremini teha, ehk siis nähtavust paremini suurendada, vaadata, millised on need seiremõõdikud ja mitte kasutada mudeleid, mis on kujundatud varasematel aegadel ning vaadata, millised on sünergiad ja täiendavused võrreldes muud, koos, koostoime muude programmidega, mis puudutavad äh, kodani, kodakondsust Euroopas laiemalt. nüüd läheksin ettekande teise osa juurde, mis puudutab Euroopa väärtuste ja õiguste programmi, sest kui ma räägin lisandväärtusest, siis kui me alustasime läbirääkimisi, siis meil olid teatud lähtepunktid ja meie jaoks oli välja tuua lisandväärtus selleks, et leida korralik ähm, Äh, baas ja perspektiiv ja teiseks selle programmi äh, tutvustuses, nii nagu komisjoni ettepanekus oli, siis oleme me jõupingutusi teinud selleks, et äh, reageerida sünergiale ja täiendavusele ning süvalaiendada, leida ühiseid punkte selleks, et hõlbustada programmi struktuuri ja paremini seda rakendada. see oli põhieesmärk. me olime selleks valmis, sest üks põhidokumentidest, mida me kasutasime vahehindamisel, mis lähtus niivõrd paljudest headest panustest erinevate sidusrühmadega teie poolt, siis oli meil kõik väi-, lähte info olemas ja me saame tõesti öelda, et me olime rahul sellega, et komisjon on selle programmi osas ettepaneku tulnud, praeguseid eh, tegevusi koondanud eh, selles valdkonnas, mis puudutab ka siis eh, kaits-, õiguste ja väärtuste kaitset, millel on oluline roll selleks, et Euroopa Liidu identiteeti arendada ning kaasav Euroopa kodakondsus arendada, mis on kodanike Euroopa keskmes selle tegevuse tulemusel eh, kodanike Euroopa, meie ning siis eh, see teine programm on kokku viidud eh, võrreldavuse meetmel, sest neil on ühised punktid, need on keskendunud Euroopa väärtustele ja üheskoos on võimalik tagada loomulikult äh, lähtudes rakendusest, aga need on kujundatud nii, et luua kõrgeim Euroopa tasandil lisandväärtus. siin komisjonis toetasite te Kodanike Euroopa programme varasematel aastatel ja põhjendused äh, meie aruteludest äh, rakendamise ja väljatöötamise puhul on meie jaoks olnud olulised ning äh, läbirääkimiste käigus, nagu öeldud, siis oli tegemist meie jaoks väga kasuliku aspektiga. ja ma arvan, et ma saan tõesti mm, väita, et äh, programmi ülesehitus on selline, et äh, kodanike Euroopa tegevused hõlmavad seda kava, mis on uue, äh, lähtudes uuest kavast, aga lähtuvad nendest vanadest põhimõtetest ning on juba tegevusi, mis mis on paika pandud erinevad töömeetodid. Need on äh, üle kantud siis uude ettepanekusse. ning kodanike kaasamine ja osamine ja see, mille harus on tegevuste kajastamine praeguse Kodanike Euroopa programmis, aitavad tagada tegevuste jätkumise, mis on saanud hea tagasiside praeguse programmi vahehindamise käigus. mingil määral äh, võib öelda, aga loomulikult sõltub see rakendamisest, et see, need uued harud pakuvad meile meie töörühmale võimaluse minna veelgi kaugemale ning suurendada Euroopa Liidu potentsiaale ja äh, arendada ja toetada Euroopa ideaali, sest me oma tegevustes oleme lähtunud ka nendest hinnangutest, mis äh, on teise programmi käigus välja tulnud ähm, kolleegid, kes sellega tööd äh, teevad, on äh, aruteludes osalenud ning me oleme leidnud, et äh, need ettepanekud on tõesti elluviidavad. ja nagu öeldud, lisaks kodanike Euroopale on oluline ka see programm, mis on igavene, alati moes, alati vajalik see loob silla mineviku ja tuleviku vahel ja me tahame kasutada selle programmi võimalusi, et jõuda noorteni, lähtudes äh, kogemustest, mis tulenevad vahehindamisest. ja nüüd äh, neli punkti, mis puudutavad äh, teie taotlusi millega pöördusite meie poole, kui läbirääkimised aset leidsid. esimene neist puudutas valitsusväliseid organisatsioone. see õiguste ja väärtuste programm suurendab vabaühenduste rahastamist, arvestades, milline on nende tähtsus teadlikkuse arendamisel ja kaitsel Euroopa Liidu ühiste väärtuste osas ning panustada nende säilimisele. see on täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi resolutsiooniga käesoleva aasta aprillist, toetades vabaühendeid, kes väärtusi edendavad ja võimendavad. teine element, mille üle ma tunnen isiklikku uhkust, puudutab, mille, mida me ka arutasime see puudutas õiguslikku alust, mitu korda rääkisime sellest ja see ei olnud üldsegi lihtne, sest küsimus ei ole äh, iseenesestmõistetav, mõistetav, vaid meil on vaja välja tuua need elemendid ja nende seos äh, siis programmist lähtuvalt äh, õigusliku alusega lepingutes ja õiguslikku alust ei olnud võimalik paika saada esialgu nii, nagu me soovisime, aga nüüd äh, uue programmi äh, töö on aidanud meil äh, määruse teksti niiviisi sõnastada ja ka lisasid, kus on ära toodud tegevused, mis on võimaldanud kontrollida ja kokku tuua erinevad õiguslikud alused ja selle tulemuseks on see, et see õiguslik alus on võrdsel tasandile toonud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu kaasseadusandjana ja see on kindlasti midagi, mis pakkus just teile väga huvi ja selleni me ka jõudsime. nüüd raha küsimus, see on oluline ja tõite selle samuti välja, mis puudutab proportsionaalseid eelarvekärpeid, mida saaks vältida ehm, õiguste ja väärtuste fondis on ette nähtud üheksasada nelikümmend seitse miljonit äh, tulevasteks aastateks, äh, siis äh, kuussada kolmkümmend kaks väärtuste ja õiguste ja lisaks sada viis muudele valdkondadele. kuus, see kuus, kuussada kolmkümmend kaks toob kaasa väiksem mm, vähenduse ja kakssada kolmkümmend neli miljonit kodanike Euroopale ja kui nüüd lähtuda teie seisukohast, äh, mis tuli välja kõikidel meie läbirääkimiste kohtumistel, siis on see kaugel sellest, mida me ootasime. aga ma arvan, et see on hea lähtekoht, äh, sellepärast et see on juba suurem ja ma arvan, et kõik sõltub sellest, kuidas pärast äh, läbirääkimisi see tekst kujuneb ja kuidas arutelu rakenduse osas äh, läbi viiakse ning kui palju nähtavust äh, programm leiab sellel olulisel perioodil ja seega olen ma üsnagi kindel selle uue programmi tööfaasis selles osas. ja nüüd neljandaks, kuna vahehindamine tõi välja mõningaid aspekte, mida saaks täiendada, siis käsitleme neid uues programmis sest tegevused äh, ja koostöömudelid äh, on uues õigusaktis, praegusel hetkel see on alles eelnõu, mis tuleb ka teie lugemisele, aga siis me käsitleme spetsiifilisemalt elemente, mis puudutavad nähtavust ja kõike seda muud, mida, nagu öeldud, võib välja lugeda teatisest ja me lähtume nendest elementidest selleks, et tagada jätkuvus ning äh, edasiminek. nüüd äh, täna alustame me äh, ettepanek, uue ettepaneku tutvustamist ja ja jätkame selle tööga meie valijate hulgas. homme lähen ma, on meil kodanikudialoog sidusrühmadega, varasemalt toimus lähtuvalt praegusest määrusest iga-aastaselt, vähemalt see toimub homme me räägime minevikust, räägime tulevikust ja lisaks ka teatud elementidest, mis puudutavad näiteks Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistamist ning erinevaid sündmusi ja arutelusid kodanike valdkonnas. Need on juba ette valmistatud, lisaks sellele on ka osa, mis käsitleb seda kommentaari seoses äh, tehniliste aspektidega, tagasiside äh, toetuse saajatele lihtsustamist ja kõike seda, mis on seotud stipend-, toetuste rakendamisega. ja lõpetuseks võib-olla ütleksingi järgmist, et loomulikult soovime me ära kuulata seda, mida teil on äh, meile öelda ja proua esimees kõik ütlesid, et väga palju sõltub rakendamisest, jah, me oleme selles kindlad, me ei tohiks ühtegi sammu vahele jätta ja seega liigume edasi samm-sammult ja küsimus ei ole ainult selles, et mida on saavutatud, aga mida on veel võimalik ära teha, aitäh. loodetavasti pidasin oma ettenähtud ajast kinni, aitäh. aitäh selle ettekande eest. me kuulsime, et tegemist on eduka programmiga aga kui ähm, heakskiitmise määr on vähem kui kümme protsenti, siis me ilmselgelt ei saa rahul olla ja kui me märtsikuus resolutsiooni vastu võtsime, siis meil oli õigus, me ütlesime, et meil on vähemalt viissada miljonit vaja selleks, et äh, seda paketti edukamaks muuta. ja raskendav asjaolu on siin ka see, et äh, mitte geog-, et ka geograafilist kasuta-, kasutusala võrreldes eelmise programmiga laiendati, mis tähendab seda, et see vahendite tõstmine on tõesti kõigest suhteline, nii et see, mida siin äh, meile üritatakse tõstmisena maha müüa, on tegemist, äh, et selle puhul on siiski tegemist äh, pisikese pettusega. nii et enne, kui me asume arutama, on mul siin väga hea meel siin äh, Äh, komisjonist äh, tulnud neljateist praktikanti tervitada. tere tulemast, mul on väga hea meel, et te täna siin olete ja ma loodan, et see arutelu on teie jaoks huvitav. nüüd aga annan sõna raportöörile Silvi Guillaume'ile. me teeme seda siin alati pingpongi menetlusena, et küsimus ja siis saate kohe võimaluse vastata, nii et kõigepealt Silvi Guillaume ja siis Marie-Therese Jimenez Barbat Merci, madame la présidente, je vais essayer de, de rassembler. suur tänu, katsun oma ettepanekud kokku võtta äh, ja vaadata selle aja jooksul, mis meil on, suur tänu teile selle ettekande eest, äh, mis te tegite, me usume, et me kõik, äh, meil kõigil on väga palju mõtteid ja me väga palju tahame Kodanike Euroopa programmi investeerida, see toob tõelist lisaväärtust ja võimalikult suur lisandväärtus on loomulikult kõigi meie soov. kuulsin, kuidas te rääkisite, proua, äh, nähtavusest meie uues programmis. jah, äh, see on tõesti väga oluline programm. Äh, aga mul on tunne, et on teatav oht, et illusioonid lagunevad programmi puhul praeguselt. väga paljude asjadega on küll edasi liigutud, aga äh, raske on aru saada, kuidas asjad on omavahel, kogu, kogu see segu on omavahel seotud, ma ei tea. pärast seda ratsionaliseerimist on pööratud rohkem tähelepanu sellele, et peaks olema rohkem nii-öelda loogikat, aga, aga kodakondsuse mõiste juba ise pealkirjas on kadunud. see juba iseenesest nähtavust kahjustab. loomulikult on siin positiivseid algatusi, te juba rääkisite juriidilisest alusest, õiguslikust alusest ja nii edasi, see on väga hea mõte et Euroopa Parlament saab ka osaleda ka õigusloomeprotsessis, see on kodanike, kodanike seisukohast hea mul on tegelikult üks küsimus, millest me võiksime omavahel rääkida. katsun oma küsimuse esita võimalikult kiiresti, võib-olla mul on teisi küsimusi ka, aga alustagem siiski eelarvest. siis on sellega ühel pool. meil oleks vaja täpselt selgitusi. Te rääkisite staatus quo'st kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, vaatan kolleeg Theresale otsa siin, tahtsime me suurendatud rahastamist selles valdkonnas oma resolutsiooni ettepanekus ja praegusel hetkel nii ei ole ja kuna selle programmiga on juba tõ tõsiseid pingeid, siis äh, oleks äh, tore, kui homme need pinged ei kasvaks. ja võiksime pöörduda tagasi selle teema juurde, praegusel hetkel ei ole jaotus erinevate tegevuste vahel selge ja selgitused oleksid igati asjakohased siis väärtuste küsimus. ühel aastal on meil siin projektid, kus kaitseme me õiguspärasust, siis tulevad projektid, kus kaitstakse mitmekesisust, paistab mulle. kas siin on mingisugune hierarhia, mingisugune kronoloogia paigas või kuidas kogu see väärtuste loogika on omavahel seotud, see on minu arvates väga oluline teema. ja siis kommunikatsiooni teema mis puudutab äh, dünaamilisemat kommunikatsiooni, mis on meie kõigi soov, äh, kasutada erinevaid digitaalvahendeid ja nii edasi. artiklis kaheksateist, mis käsitleb äh, kommunikatsioonialast koolitust ja nii edasi, on tegelikult hõlmatud ka institutsioonide kommunikatsioon Euroopa Liidu poliitikaga teemal ja ma arvan, et see tegelikult ei ähm, ole soodus kasupinnas kohalikule toetusele ja ma arvan, et siin me paneme asjad liiga palju ühte patta ühes kohas ja võib-olla võiksime natukene siin kuidagi asju parandada. artikkel seitse, seal räägitakse äh, assotsieerunud kolmandate riikidega programmide elluviimisest, jah, see võib vähendada liikmesriikidele eraldatavate vahendite mahtu äh, ja kuidas te kavatsete seda laiendamist üldsegi äh, kolmandate riikidega laienemist ette kujutada? ja veel on mul küsimusi kaks tükki. tahaksin täpsustusi. programm kodanikuühiskonna organisatsioonide toetuseks ning äh, kodanike projektide toetuseks. me oleme sellest juba rääkinud eelmisel aastal. kuidas need on omavahel seotud ja kuidas neid lahus hoida, kuidas täpselt eraldatakse organisatsioonidele antavat toetust, võib-olla rohkem kohalikele projektidele antavatest toetusest ja kuidas saavutatakse õige tasakaal siis äh, tahaksin veel juhtida tähelepanu erinevatele elementidele, kontaktpunktidele liikmesriigi tasandil ja nii edasi ja parlamendi rollile seoses prioriteetide määratlusega, need on olulised punktid meie jaoks. ja veel äh, üks kommentaar kultuurikomisjoni esimehele. üldiselt äh, ma erinevate artiklite konflikti teemaga ei tegele, sellepärast et see on libe tee, tean küll aga paluksin, et äh, esimees hoiaks silma peal, äh, et kultuurikomisjonil oleks siiski äh, B-osas ähm, ainupädevus. aitäh. suur tänu, Silvi Guillaume. võin kinnitada, et tõesti sellega on juba tegeletud meil on siin tõesti sajaprotsendiline ja ainupädevus ja programm on ka niimoodi kokku pandud, et erinevaid osasid on võimalik üksteisest väga lihtsalt ja kiiresti lahutada, nii et ma loodan, et äh, siis vastutav komisjon libe ei hakka siin meile probleeme tekitama, aga eks me näe. proua Siigen, palun, teil on sõna. Thank you very much. aitäh, suur tänu, proua Guillaume. vahel libe komisjonis kohtume ka lihtsalt, mis puudutab seda geograafilist kohaldusala, mida teie mainisite alguses. tahtsin juba alguses öelda, et meil on äh, ette nähtud tehnilised kohtumised, kui vaja, sest praegu ei ole võimalik kõike põhjalikult selgitada. aga mis puudutab toodete geograafilist päritolu, siis meil on selle kohta eraldi peatükk kus hinnatakse just seda, kuidas programme on siiamaani läbi viidud, milline on ko-, geograafiline kattuvusala. me teame, et äh, igakordse geograafiline jaotus ei ole küll kõige parem ja see on tõesti parim võimalus vaadata nüüd vahekokkuvõtte kaudu, mida tulevikus paremini teha. meie pro-, programm Lääne-Balkani riikidega käib ja me soovime seda jätkata kuid nende erinevate elementide ühendamisega oleme me tegelikult hästi valmistunud tulevikuks, et kuidas siis seda kõike kolmandate riikidega rakendada. nüüd nähtavus. kui te vaatate lisa ühte ettepanekust ja punkti ka, siis seal viidatakse ka programmi äh, info teadlik teadlikkuse suurendamine ja kodanikene jõudmine toetusprogrammide kaudu ja riiklike kontaktvõrgustike kaudu. see on midagi, millega me jätkame, kui me oma sihtrühmasid paika paneme, ükskõik, kas need on siis kasusaajad, liikmesriigid või muud osapooled ja siis on meil ka eraldi peatükk, kus sellest räägitakse vahekokkuvõttes, öeldakse, mida on vaja parandada ja me oleme teinud ka konkreetseid näiteid vahendite kohta, mida kasutasime selleks, et äh, suurendada programmeerimise äh, nähtavust, kontaktvõrgustikud, äh, siis platvormid. me oleme seda kõike hinnanud äh, meil on siin ka juba uus ettepanek olemas ja me nüüd vaatame, kuidas seda kõike kõige paremini kasutada. väärtused. me tõesti jätkame selle seisukohaga, et me ei soovi siin väärtuste hierarhiat. meil oli väga hea määrus, väga hästi üles ehitatud ja siis tuli uus ettepanek, õigusloomeline ettepanek ma arvan, et äh, me arutame seda veel pikemalt, oleme juba päris tükk aega siin ähm, majasiseselt äh, neid küsimusi üritanud võimalikult dünaamiliselt arutada. aga me tõesti üritame arvestada ka sellega, et sõna, et seda teksti on vaja kohandada, ühtlustada ja me peame olema ka väga selged, eriti just majandusliku poole pealt, aga see ei tähenda seda, et me hakkame siin sisu õgvendama. ma juba ütlesin, et kõik see tegevus, mis meil on Euroopa kodanike programmiga ette nähtud, on siin tekstis ka kirjas. võib-olla oleks lihtsam, kui see oleks ühes artiklis kirjas aga me soovisime siin tõesti kohandada, ühtlustada, näidata erinevaid sünergiavõimalusi, oleks tõesti võimatu need kõik üksteise järel kirja panna. tegemist oli pikema aruteluga ja võib-olla siis hiljem tehnilistel kohtumistel saame minna süvitsi ja näidata paremini neid erinevaid meetmeid meet ja et saame ka näidata, et võib-olla see ülesehitus ei ole nii tähtis kui sisu ja meie jaoks on tõesti väga tähtis, et kõik need erinevad tegevused on kaasatud, sest nii vahekokkuvõttes kui ka suhetes erinevate osapooltega oleme me jõudnud järeldusele, et selle programmiga tuleb jätkata, seda tuleb edasi arendada. nüüd eelarve, mida ma võin teile öelda? igasugune vahendite suurendamine on minu arvates suurepärane, alati kuulan rõõmuga teie soovitusi äh, eelarve kohta, äh, selleks, et äh, see, see projekt oleks, programm oleks veelgi mõjusam, nii et äh, ma mõtlen juba praegu uute sammude peale selleks, et saada tõesti need vahendid, mis meil vaja. ja mis puudutab PR-tööd, siis seda ma juba mainisin, nüüd kohalikud projektid ja kohalik mõõde. see, et meil õnnestus siia ettepanekusse panna see eh, ettepanek ja kaasata ka kõik tegevused, aitas meil ka tegelikult selle programmi omapära säilitada, et meil on siin tõesti programm, mis on suunatud kohalikule tasandile selleks, et jõuda kodanikeni otse. rääkisin sellest ka alguses ja just sellepärast ma kordangi veel kord, et sisu on olemas ja kõik need meetmed, mis on selle programmi nii eriliseks teinud, on ka selles uues ettepanekus olemas. nii et jätkame tööd samadel alustel, aga kasutame ära neid erinevaid võimalusi, mida uus ettepanek pakub, sest siin on tõesti kasutamata potentsiaaliga tegu, aga see tuleb lihtsalt üles leida ja siis enda kasuks tööle panna. aitäh, Marii-Therese, äkki piirdud kolme minutiga? aitäh, aitäh komisjonile suurepärase vahekokkuvõtte eest äh, ja analüüsi eest. aitäh ka uuringu esitlemise eest äh, tulevaste programmide kohta. B-poliitika osakonnalt äh, saime me selle uuringu ja ma tahtsin lihtsalt küsida ühe programmi kohta, millega olen viimasel ajal rohkem tegelenud. ma ei tea, kuidas see kõik siin läks, tegemist on programmiga, äh, mida arutas ka parlament, tegemist oli siis äh, majanduskasvu toetamisega, õiguslik alus olevat olnud hea, aga nüüd, kui vähendatakse eelarvet saja viiekümne kaheksandalt, saja viiekümne kaheksalt miljonilt saja kolmekümne kolmele, siis see on väga kaugel sellest, mida meie nõudsime, viissada miljonit. nii et ma tahangi teada, kuidas õiglus, õigused ja väärtused siin, see programm saab säilitatud, kui nii palju vahendeid on kadunud. me soovisime programmi, mis on suunatud Äh, äh, kodanikele, aga praegusel hetkel me näeme, et seda programmi on nii palju õgvendatud. nüüd kohalikud kontaktpunktid. Ähm, need, kes siiamaani on tegelenud selle küsimusega, peaksid ka jätkuprogrammis äh, osalema või kuidas te olete selle ette näinud selle õigluse, õiguse ja väärtuste programmi puhul? ma olin natuke pettunud, sest see programm oli nii tähtis, seda tuleb jätkata. ma loodan, et ka komisjon saab aru, kui tähtsad need programmid on, mis on suunatud kodanikele ja kui tähtis on siiamaani tehtud töö. nii et suur tänu ja edu! suur tänu, proua Sigan, teil on nüüd võimalus vastata no mis ma siin ikka saan öelda, kordan sama sõnumit. kodanike Euroopas olnu on ka siin uues programmis kirjas, väga tähtis on seda arutada. tegemist on ilmselge vastusega, et äh, kõigepealt me ei leia siin ei Euroopat ega kodanike Euroopat, võib-olla kodanikke ei mainita igal pool ja tõesti ülesehitus on selline, et tuleb siin äh, Äh, asju täpsemalt ja lähemalt vaadata. aga ma arvan, et meie kohustus on eelkõige saada see info ja selgitus äh, ja edastada see siis, et kõik, mis siiamaani on olnud, jääb ja et me peame kaasama uusi kasusaajaid, sest me tõesti jätkame tööd vabaühenduste kaasamiseks. see kõik, mis siiamaani on olnud kirjas, on seal ka edasi. ma mainisin seda juba enne, et lisa üks ja punkt ka, äh, seal on see väga selgelt välja toodud ja ka riiklikud kontaktpunktid, me ei kavatse seda muuta. see on olnud kasulik äh, programmi äh, haldamiseks ja me jätkame seda. meil on see tsiviildialoog ja me jätkame sellega ning arvatavasti äh, Äh, kohtume isegi aasta jooksul rohkem kui siiamaani, jätkame koostööd riiklike kontaktpunktidega ja see võimalikud äh, sünergiaefektid leiavad kasutust ka vastavalt sellele, kuidas erinevad valdkonnad on liikmesriikide ametivõimudes äh, esindatud. aga me ei kavatse ära kaotada midagi, mis siiamaani on osutunud heaks meetmeks, selleks et me saaksime hästi neid programme rakendada ma juba ütlesin enne ka, et eh, me alustame nüüd nii-öelda teadlikkustööga, et kodanike Euroopa programmis olnud tegevused on kõik olemas, mis saab tulevikus nimest, seda me ei tea, seda tuleb arutada, aga meie jaoks on kõige tähtsam eh, sõnum edastada kõigini, kõigini, kes teavad eh, seda programmi juba ja ka nendeni, kes veel ei tea, aga tulevikus võib-olla teavad, et väga tähtis on siin just tegevusest rääkida, kõik, mis on hea, jätkub ja me töötame selle programmi kallal edasi. nii et alustasime oma teekonda nii-öelda teiega koos sellele programmile reklaami tehes ja jätkame seda ka järgnevatel kuudel. suur tänu, proua Pilt, palun. Merci, madame la présidente. suur tänu, proua esimees kodanike Euroopa programmi suhtes on meil oma reservatsioonid ideoloogilistel põhjustel. Euroopa ajalugu äh, on siin väga lihtsustatult äh, käsitletud äh, totalitaristlik lähenemine, mitmekesisus, kultuuride ülesus, avatud rändele ja ülejäänud maailmale ja nii edasi ühesõnaga, me oleme valmis vastu võtma ükskõik millist sisu, ükskõik millisele eesmärgile Euroopa ülesehitustöö nimel. minu arvates me peaksime oma pärandit näitama hoopis positiivses valguses, rõhutades äh, kristja, kristlikke väärtusi. mis puudutab äh, kodanikutegevusi, siis ma ei tahaks, et toetatakse äh, selliseid lähe, neid, kes toetavad nõndanimetatud haavatavaid gruppe, sisserändajaid, ma leian, et tegemist on ohtliku lähenemisega, millele pärast Ungarit Itaalia võib ka ähm, äh, võtta oma lähenemise vastu vabaühendustele, kes toetavad äh, rännet. kuidas mõned liikmesriigid suhtuvad äh, negatiivselt organisatsioonidesse, kelle tegevust peetakse poliitiliseks äh, sekkumiseks. suur tänu. I think I would then ma arvan, et siin ma kutsuksin teid üles lugema vahearuannet ning me võime rääkida teiega omavahel siis sellest, millised on erinevad vahearuande osad ja erinevad kahepoolsed ning kõikehõlmavad meetmed on hinnatud programmi eesmärki, tõhusust, programmi teostust viimastel aastatel, ma arvan, et me peaksime kõik punkti tahaaval läbi vaatama, sellepärast et need näitavad, äh, milline oli laiapõhjaline hinnang ja näitas, et kõikides punktides projektil oli oma lisaväärtus. püüdkem siis ka teid veenda seda dokumenti ähm, hi hindama. programmi hinnati heaks. see programm peaks tooma päris palju lisandväärtust, tahame selle programmiga jätkata ja seetõttu see programm on ka väärtuste programm, mis üldiselt sees, oleme valmis kõik need elemendid teiega koos läbi vaatama, sellepärast et see on ka ainulaadseks võime, võimaluseks koguda infot erinevate projektide rakendamise kohta. ja olete ka ise hinnanud selles, võib-olla osalesite ka avalikus kuulamises. võib-olla võiksime siis koos selle dokumendi läbi vaadata, võime näha ka näiteid programmidest kaks tuhat seitseteist. oli väga hea programmide valim, nii et võib-olla selle kaudu saame kõige paremini veenda teid selles, milles meie oleme juba ise veendunud, nimelt programmi lisandväärtus on suur ja seda igas mõttes. suur tänu, Silvia! Eh, tahtsin ainult omalt poolt öelda, et äh, minu fraktsioon leiab, et see programm on väga oluline ja kui seda ei oleks, siis tuleks see välja mõelda, sellepärast et ähm, me tahame vähendada äh, Euroopas äh, Ähm, rahulolematust, äh, kaasata rohkem kodanikke, olen nõus kõige sellega, mida ütles Silvi Guillaume ja kordaksin üle veel kolme asja. kõigepealt äh, me peaksime toetama neid, kes juhivad neid integreeritud programme, et äh, meil ei oleks mingisugust segadust selles osas, kes on lõppkasutajad. ja meie jaoks on oluline erinevate programmide vahel äh, sidemeid luua, praegusel hetkel on väga laiaulatuslikud äh, teadmised sellest programmist äh, ja me ei tahaks, et oleks mingisugust segadust sidusrühmade osas. ja eelarve küsimus. parlamendis, äh, et äh, meil on vaja korralikku projekti ja kodanikuühiskonna programmidel olevat ainult kuus protsenti edu tõenäosust, hoolimata sellest, et programm on üha huvipakkuvam meie kodanikele. ja võib-olla võiksite rääkida meile natuke rohkem valla platvormist väärtuste platvormist. mis äh, investeeringud on selles valdkonnas? suur tänu, proua Sõgin. jah, teie küsimus äh, integreeritud haldamine oli väga hea ja teie väljendus integreeritud haldamine oli väga hea, see on tõesti tõsi ja väga normaalne. me püüame leida sünergiat, ühtsust, asju voolu joonestada ja Euroopa kodanike jaoks, kodanike Euroopa on meie eesmärk, aga oleme teadlikud kõikidest erinevatest elementidest, sest oleme tegelikult ise läbirääkimisi pidanud selleks, et nad oleksid siia kaasatud. uues lihtsamas dokumendis peame pöörduma avalikkuse poole ja selgitama, kus on need meie programmi elemendid Äh, peame selgitama, et kõik on alles, midagi ei ole kuskil kadunud ja kõik on olemas ja uued instrumendid saavad veel rohkem äh, meie programmi edasi viia. see kõik on teavitustöö ja siis lisaks teavitustööle tuleb loomulikult jätkata ka rakendustööd, äh, seda tuleb rakendada ka tulevikus veel paremini kui varem. olen täielikult nõus selle õigusliku aluse ühendatud õigusliku aluse teemaga, äh, mis ei muuda asju kergemaks, aga õiguslikult ainus õige moodus erinevaid äh, elemente ühendada õigusliku alusega oli just nimelt see, mille me oleme otsustanud, ainult ühe, ühe õigusliku alusega ei olnud see võimalik, meil on seetõttu õiguslike aluste puhul äh, mitmed õiguslikud alused, kellel ei ole juriidilist alust ja haridust, ei saagi sellest aru saa, aga me peame juriste usaldama kõige olulisem element oligi tagada demokraatlik otsustamisprotsess ning seda me oleme teinud. mis puudutab eelarvet, siis tegelikult eelarvet ma rohkem ei tahaks puudutada, ma arvan, et ma olen kõik oma kommentaarid juba selles küsimuses ära öelnud ja mis puudutab äh, väärtuste platvormi, siis äh, vahearuandes on üks osa, äh, mis käsitleb just nimelt selle platvormi üksikasju, online andmebaasi heade tavade vahetamiseks ning sünergiat äh, erinevate programmide vahel, haridus, kultuur ja nii edasi. ja räägitakse just nimelt selle uue lähenemisviisi äh, loogilisest taustast ja me jätkame selle kallal tööd ka tulevikus, sellepärast et loomulikult see on üks mooduseid, kuidas vahearuannet parandada ja nähtavusele oma panus anda. parem on saada ka tagasisidet ning kergem oleks veenda ka üldsust siis selles, mis on programmide lisandväärtus nii et me tahaksime kõigepealt teid enda poole veenda, et teie koos meiega sellele teele asuksite. Eh, suur tänu. ma arvan, et väga palju arutelusid tuleb veel järgnevatel kuudel pidada. see, et te pidite siin sellise segu erinevatest õiguslikest alustest valima, toob endaga kaasa arvatavasti selle, et ka meil siin parlamendis on veelgi komisjone, mis leiavad, et ka nemad soovivad sõna sekka öelda eks ma näe, kuidas seda lahendada, aga kuna aega on meil niigi vähe, siis see teeb tegelikult meie ajakava veelgi tihedamaks, aga ma siiski loodan, et meil õnnestub see mõistlikult lahendada. ma arvan, et väga paljud äh, üksikasjad arutatakse veel läbi raportööri ja variraportööride vahel ning ka komisjoniga peetakse äh, mitteametlikke läbirääkimisi. on täiesti selge, et meie jaoks on raha eriti tähtis ja eriti tuleb siin vaadata ka vahendite kasutamise määra, sellepärast et taotlejad on meeleheitel, kui kogu aeg häid projekte tagasi lükatakse. projekte, mis on saanud eelhinnangus küll äh, vajaliku punktisumma, aga ei rahastata ainult sellepärast, et vahendeid ei ole ja see tähendab seda, et meeleheide ainult suureneb, mitte sellepärast, et liikmesriigid ei ole valmis vahendeid eraldama, vaid tegemist on meeleheitega ja vihaga, mis suunatakse Euroopa Liidu vastu ja see on täpselt vastuolus sellega, mida me tegelikult saavutada soovime. nii et me peame üheskoos võitlema selle eest, et selle programm saab tõesti rohkem vahendeid ja et me saame tõesti siis saavutada neid eesmärke, mida soovime saavutada ja et mitte, et ei juhtuks täpselt see vastupidine, et äh, vahendid jäävad kasutamata. aitäh täna siia tulemast, ma olen veendunud, et see oli, ei olnud viimane kord, kui te täna siia tulite. me nüüd üheskoos üritame seda programmi nii hästi kui võimalik äh, välja kujundada selleks, et meil tõesti oleks võimalik siis saavutada see mõju, mida soovisime ja et me üheskoos saame võidelda ka selle eest, et äh, programmidel on ka piisavalt vahendeid. ma arvan, et probleemide allikaks ei ole siin mitte parlament, vaid pigem nõukogu. eks me näe, milline on siis lõpptulemus, aga ma kardan, et meil on siin veel rasked arutelud ees, eriti mis puudutab mitmeaastast äh, finantsraamistikku. ilusat pärastlõunat teile ja peatse kohtumiseni So, wir kommen jetzt zum letzten Tag. ja nüüd viimane päevakorrapunkt. see toimub suletud uste taga, nii et ma palun kõigil, kes ei ole seotud parlamendiga ehk kui te ei ole ei parlamendisaadik ega parlamendi töötaja, siis palun